kallid kolleegid, ma tahaksin meie koosolekuga jätkata, kuid meil on väike probleem. sest esimene päevakorrapunkt, äh, selle puhul ei ole meil raportööri, nüüd on küsimus, et kas me võime äkki vahetada või lähevad siis need asjad kõik segamini, sest ka teisi kolleege pole kohal kas me võime lihtsalt öelda, et see raport on läbi vaadatud, ütleb härra Püdikohver. jah, väga hea mõte, ütleb härra Roil. see on võib-olla parim võimalus ja ainus võimalus selleks, et, et öelda, et ähm, mida Juku ei õpi, seda Juhan ei tea. ma ei tea, kas variraportöörid on kohal teise punkti puhul nochmal einen Vorschlag machen, versucht ihr nochmal. teen ettepaneku, kas oleks võimalik, et me alustame päevakorrapunktiga number viisteist, milleks on härra Martin Kievitši raport või tekitab see teis muret? kas olete nõus, et vahetame? ainus probleem on see, et kedagi ei ole kohal, Paljani, Rivasit ei ole ka veel siin ja nad võib-olla pärast on pahased, et me tõstsime selle punkti esimeseks täna hommikul. I think Rivasi is not gonna be here either. Äh, härra Pedikohver ütleb, et tema arvab, et proua Rivasi ei tule siia nii, alustame, alustame päevakorrapunktiga number kolmteist tegemist on kolleeg Eeleri raportiga infosüsteemide vastu suunatud ründedi nõukogu raamotsuse kehtetuks tunnistamine. me peame väga kiiresti tegema, sest meil on kolm raportit, kolm päevakorrapunkti. hääletus toimub kell kümme, nii et äh, iga raporti jaoks on kakskümmend minutit või natukene vähem nüüd ja Kristjan Eeler nii kiiresti kui võimalik pärast seda, kui härra esimees eile variraportöörina lasi mul kauem mängida, rääkida, teen täna lühidalt. tänan kõigepealt selle usalduse eest, mida minu vastu üles näitasite. praegu siia muudatusi selle teksti kohta rohkem tehtud ei ole. ma arvan, et koostöö valdkonnakomisjonide vahel on väga tähtis. kodanikuvabaduste komisjon on vastutav komisjon, aga tegelikult ma arvan, et meil kõigil tuleb pingutada selleks, et küberstrateegiat välja töötada ja tööstuskomisjoni siiamaani pole väga palju kaasatud, sest meil ei ole selle jaoks õiguslikku raamistikku, seepärast oleme me öelnud, et me väga palju ettepanekuid ei tee, kuid proua Hoolmaier raportina, raportöörina lubas, et ta siiski võtab äh, üle ka meie ettepanekud. nii et soovitakse siis õiguslikku raamistikku luua selleks, et küberkuritegusid uurida ja täita praegu olevad äh, õiguslikud äh, lükked meie tekkisime tek,, meie vaatasime läbi nend-, need küsimused, mis just tööstuskomisjoni jaoks on väga tähtsad, nimelt kõigepealt äh, järelevalve väljauurimine, sest väga raske on selgeks äh, kindlaks teha, kes on kuritegude taga. selles mõttes ma arvan, et äh, proua Hallmeieri raport vähemalt sellisel kuhul on väga hea. eesmärgiks on võitlus küberkuritegevuse vastu ja siin öeldakse, et kahju igal aastal on kakssada miljardit eurot ja, ja praegusel hetkel on kohtu ette jõudnud ainult kakskümmend kolm juhtumit. nii et meie oma arvamuses nõuame järjekindlat põhjalikku strateegiat me viitame majanduslikele riskidele, eriti just väikese ja keskmise suurusega ettevõtete puhul, sellepärast et nende võimalused ennast kaitsta on väiksemad, sest äh, meetmed küberkuritegevuse vastu on kallid, räägime ka probleemi üleilmsest dimensioonist ja vajadusest koordineerida seda küsimust kolmandate riikidega, samamoodi nagu ka ESA-ga, ja me viitame veel sellele, et me ei peaks äh, selle küsimuse puhul arvama, et üks lahendus sobib kõigile, sellepärast et äh, küberkuritegevuse puhul oleneb väga palju ka majandusmudelist ja me ei tohiks kõike ühe vitsaga luua, lüüa ja arvata, et kõik soovivad petta, äh, nii et sellepärast ma arvan, et me peaksime siin tõesti mitmepoolselt lähenema, suur tänu! suur tänu, ütleb härra Roil ja kolleeg Entšu, palun! Mulțumesc, domnule președinte. Doresc să salut opinia domnului... Suur tänu, härra esimees. Mina olen väga rõõmus härra Eeleri arvamuse üle, tahaksin tänada teda tehtud töö eest. mõeldes nüüd äh, küberkuritegevuse ennetamise peale, arvan mina, et et äh, härra Eeleri arvamus toob äh, välja kõik need tähtsad küsimused, mida oli vaja välja tuua ja mis meie arvates on ka tähtsad äh, ja meie toetame seda arvamust. ma usun, et nii nagu juba eile välja tuli Enisa küsimust arutades, et on väga tähtis, et agentuurile antakse rohkem pädevusi selleks, et ta saaks äh, oma tähtsat rolli küberkuritegevuse ennetamisel ka täita. karistuste määramine on lihtne, kuid karistuste määramine ei too endaga kaasa äh, küberrünnakute arvu vähenemist. sellepärast äh, toonitan veel kord, et toetame seda arvamust. suur tänu rohkem sõnavõtusoovijaid ei ole, ei siiski proua Madurell, palun. Sí, muchas gracias, eh, presidente. A mí, <clears throat> señor presidente, me gustaría eh, solo recordar... Suur tänu. Ma tahaksin teile meelde tuletada, et selle direktiivi sisu on ülitähtis eh, Euroopa Liidu sotsiaalmajanduslikuks arenguks. Eh, ning Euroopa peab andma endast kõik selleks, et tagada, nii nagu on ka öeldud, infosüsteemide korralik töötamine. seda infras-, taristut on meil hädasti vaja, see on alus, millele on infoühiskond üles ehitatud ning see on loomulikult kõikides valdkondades oluline nii majanduslikus, sotsiaalses kui ka poliitilises mõttes. infosüsteemide vastu suunatud rünnakud on väga oluline, kuid ainult üks osa Euroopa Liidu mm, tähelepanu punktidest me tahame oma kommunikatsioonivõrke kaitsta. ärgem unustagem, et sellised rünnakud kaas-, selliste rünnakutega kaasnevad väga tõsised riskid inim-, risk inimelule, looduskatastroofid ja nii edasi. me peaksime minema natukene kaugemale kui Euroopa Liidu füüsilised piirid. mis puudutab seda õiguslikku raamistikku, mis kehtib liikmesriikides, eh, selleks, et rünnakutele vastu seista, nende osas muidugi tuleb tagada see, et eh, need strateegiad oleksid ühtlustatud ja nende osas tehakse koostööd mina kavatsen esitada muudatusettepaneku, mis keskendub enamalt jaolt sellele, et äh, tuleb rõhutada kommunikatsioonivõrgustike tähtsust ja tuleb tagada nende võrkude korralik töötamine Euroopa kodanike hüvanguks, selleks et ka ettevõtlust Euroopa Liidus edendada. ma tahaksin rõhutada ka seda, et infosüsteemide vastu suunatud rünnakud on reaalsus ja see on tõsine oht ja ennetav tegevus nõuab koordineeritud lähenemist. siis kõik see on väga suur osa ja alus Euroopa Liidu turvalisusele ka rahvusvahelist mõõdet ei tohiks silmist lasta. me nõuame koostööd Euroopa Liidu tasandil, aga ka kaugemal ja Euroopa peab üles kutsuma rahvusvahelisele koostööle antud valdkonnas. sellised probleemid nõuavad ülemaailmseid lahendusi. ja lõpetuseks veel. meil oleks vaja Euroopa tasandil luua ka koordinaatori koht selle valdkonna jaoks. ja loomulikult eh, toodud struktuurid on juba paigas, aga nendest ei piisa, härra Püdikohver. härra esimees ma toetaksin menetluse kiirendamist eh, ja sellepärast ma ei ütlegi mitte midagi. Gut, das kann ich mir jetzt gar nicht mehr alles merken, das ist zu kompliziert oih, seda kõike on nüüd natukene raske meelde jätta, sest see kõik on liiga segane. kas keegi soovib veel sõna saada, kas Kristjan Eeler tahab midagi öelda? ei. kas komisjon tahab midagi öelda? ei. siis on sellega see päevakorrapunkt ammendatud ja tuleme järgmise päevakorrapunkti juurde, punkt neliteist. Ähm, see puudutab Euroopa Liidu ja Hiina vahelist kaubandust. veel tuleb öelda teile, et üheteistkümnendal oktoobril keskpäeval on tähtaeg muudatusettepanekute tegemiseks eelmise päevakorrapunkti puhul. tuleme nüüd tagasi päevakorrapunkti neliteist juurde, Euroopa Liidu ja Hiina äh, vahelised kaubandussuhted ja kolleeg Šadoo arvamuse koostajana saab sõna. suur tänu, tere hommikust kõigile! see äh, raport siis äh, omaalgatuslik raport proua de Sarnesilt ei ole veel Inta komisjonist meieni jõudnud, sellegipoolest mõned Äh, punktid äh, arutelude aluseks. jah, tõesti, Euroopa Liidu ja Hiina vahelistes kaubandussuhetes on väga suuri tasakaalustamatusi, mis ilmselt veelgi suurenevad, eriti mis puudutab äh, kaubandust Euroopa on netoeksportija investeeringute suhtes, kuid kaubanduse osas on meil üks väga tõsine probleem, nimelt toodete kaubandus siis probleem on meie meelest äh, äh, sõltuv paljudest aspektidest, mis äh, kõigepealt lähtuvad institutsionaalsetest küsimustest. Euroopal ei ole väga selget tööstuspoliitikat, Euroopa üsna tihti Hiinaga suhetes käitub lõhestatult, Hiina valitsuse visiit kui see toimub, siis kõik Euroopa valitsusjuhid äh, on väga rõõmsad, äh, kui saavad nendega alla kirjutada mõned üksikud lepingud, mis üsna tihti on äh, miljardites ülehinnatud, kuid mitte midagi ei ole muudetud Euroopa lähenemises Hiina suunas. Hiina Euroopa Liidu tasandil õnnestub meid lõhestada ja kuivõrd meil ei ole Euroopa tööstuspoliitikat, kuivõrd meil ei ole koordineeritud äh, lähenemist Hiina suhtes, tähendab see seda, et me ei suuda vastu võtta neid väljakutseid või võimalusi, mida Hiina meile pakub. siia arvamusse oleme me kirjutanud äh, mõned äh, seisukohad, kõigepealt see, et tõesti koordineerimatusest tõusetub teatav risk ja et Euroopa tööstuspoliitika on samuti ellu viimata. teiseks, loomulikult üks väga tõsine probleem, nimelt, mis meid oluliselt äh, eristab, nimelt majanduslik ja sotsiaalmudel, töövõtjate kaitsmisstandardid või kõige rohkem teatud äh, küsim-, äh, kõige rohkem räägitud asi, nimelt intellektuaalomandi kaitse ja meie arvamuse, eh, tööhõivekomisjoni, vabandust, arvamuse südamesse ilmselt jääb just nimelt see teema, et eh, eh, Hiina ei kaitse sotsiaalseid õiguseid ja see on kindlasti element, mis seda ebakõla nendes Hiina ja Euroopa Liidu suhetes veelgi rohkem esile kutsub. nii et selle arvamusega üritame me ühelt poolt siis toestada äh, seda no mitte võib-olla kaitsvat meedet, vaid protektsionistlikku meedet, me tahame, et Euroopa vahendid oleksid sellised, mis meie suhted tasakaalu viiksid, ma räägin siin töövõtjate õigustest, intellektuaalomandi õigustest, hügieeninõuetest see on meie jaoks äärmiselt tähtis küsimus, on tähtis, et Euroopa tööstuspoliitika raames meie turgude kaitsmise kontekstis Euroopa mõtleks nendele tingimustele, mida kaubandussuhetele seada Hiinaga kui üks osa eh, kaupadest, mis tulevad Hiinast, ei vasta meie normidele, eh, ei vasta meie kliimanormidele, sotsiaalsetele hügieeninõuetele või siis muidugi, või ei vasta intellektuaalomandi nõuetele ja lisaks sellele üks aspekt, äh, mis on noh, äh, kõige raskem meie jaoks, Euroopa ja Hiina on kaks äh, väga ressursivaeset piirkonda. Euroopa Parlament on koostanud maavarade kohta väga hea raporti ja me oleme näinud seal seda, et meil on maavaradest puudust. meil on vaja äh, Äh, ökoloogilist rohelist äh, revolutsiooni, kuid selleks on vaja teha koostööd Hiinaga äh, aga loomulikult me peame enneks mõi-, enne mõistma seda, mida tähendab see tohutu tehnoloogia siire, mida me näeme praegu Hiina suunas toimuvat Euroopast. ja seega meie ettepanek on välja arendada tõeline partnerlus uurimis- ja arendustegevuses Hiinaga me oma arvamuses tegelikult suhtume suhteliselt positiiv, positiivselt Euroopa suutesse Hiinaga selged suhted paika saada, et meie tööstuspoliitika võiks kujuneda selgeks ja me tahame oma kaitse meetmeid veelgi esile tuua, olgu see siis töövõtjate kaitsmine, ökoküsimus, keskkonnakaitse või intellektuaalse omandi kaitse, Äh, ja teisalt oleme siis võib-olla natukene rün-, natukene konstruktiivsemalt lähenenud, nimelt äh, me tahame tõelise partnerluse loomist, mis oleks äh, nii-öelda roheline koostöö selleks, et meie majandused saaksid täita seda rolli, mille jaoks nendel on potentsiaal. suur tänu ja esimesena saab sõna kolleeg Virilio, palun suur tänu ja ma vabandan selle eest, et ma hiljaks jäin. tegemist on suurepärase raportiga ja see lähenemine ja need märkused on täiesti õigustatud, mille härra Shadow on teinud. Euroopa Liidu jaoks on Hiina muidugi väga oluline kaubanduspartner ja seega need suhted Äh, tuleb muidugi äh, alati kaalumisele võtta, Hiina jääb väga oluliseks partneriks ja tuleb tagada see, et need kaubandussuhted ähm, baseeruksid vastastikusel tunnustamisel ja WTO reeglitel. mis puudutab intellektuaalomandit, siis vaatamata sellele, et Hiinas on ähm, väga palju seadusandlust vastu võetud selles küsimuses, on äh, tegelikult äh, nende seadusesätete rakendamisega väga tõsiseid probleeme. Euroopa äh, Liit äh, peab tagama selle, et kaubandussuhetes intellektuaalomandi kaitseks, mis, mis äh, puudutab suisa kuuteteist miljardit eurot, võiks olla siiski reeglite kohaselt organiseeritud. ja see on oluline meie ettevõtete arendustegevuseks ja nii edasi. ja ka komisjon on sellele oma aruandes viidanud. me peame rõhutama selle, kui oluline on mittetariifsete barjääride eh, jätkuv kasutamine Hiina turul Euroopa ettevõtete suhtes Äh, väga kõrged äh, on äh, tariifid kas väärismetallide või maavarade suhtes ja meil ei ole võimalus meie ettevõtetel osaleda ka avalike hangete turul, kuid meie ettevõtted tahavad ju investeerida Hiina turule. väga palju Hiina turusektoritest on aga välisinvestoritele suletud ja see tekitab tõsiseid probleeme nende ettevõtete jaoks, kes tahaksid turule siseneda. Hiina eh, muidugi eelistab eh, siis kodumaist ettevõtmist. Eh, Hiina seadusandlik seadusandlus praegu ei luba seda juurdepääsu ettevõtetele, aga see on loomulikult põhimõttelise tähtsusega küsimus, nagu ka on põhimõttelise tähtsusega küsimus inimõiguste kaitse, selle kohta on meil väga palju infot, kuidas inimõigusi on rikutud, kuid ka sotsiaalsed ja keskkonnaõigused on olulised. Hiina peab eh, läbima reforme selleks, et eh, tagada edasiminek nendes valdkondades. suur tänu! kolleeg Holm. suur ma tervitan seda raportit eh, ning olen nõus nende tähelepanekutega, mis on tehtud loomulikult äh, tuntakse muret protes-, protektsionistliku poliitika pärast, mida Hiina on kasutanud. Mm, mulle meeldivad äh, siin äh, mitmed punktid, eriti see, kuidas positiivselt käsitletakse ressursse. me saame endale palju kasu teha, kui me oma strateegiat parandame Äh, kui me näiteks ressursse äh, taaskasutame ja ümber töötame. Äh, väga palju asju on, mida me saame teha, lahendamaks neid probleeme, mis Hiina-poolsed piirangud on põhjustanud. üks asi, mis mulle aga muret valmistab, seondub punktiga kolm. mulle tundub, et meie Euroopa Liidus saame kasu vabakaubandusest me peame olema ettevaatlikud, et me eh, mõnedele Hiinaga esinevatele probleemidele reageerides ise ei asuks protektsionistlikule teele. ma mõistan, et probleemid on olemas, eh, teatud tooted, mis on turule jõudnud, on ebakvaliteetsed ning tegelikult eh, ei vasta siis pakendil olevatele kirjadele mulle ei meeldi see lähenemine, me pakume välja äh, punkti kolm lõpus, äh, kus me räägime igasugustest äh, piiripealsetest kohanemismeetmetest. ma arvan, et me peaksime pöörama rohkem tähelepanu omaenda turu järelevalvele. me teame, et see järelevalve on üsna nõrk. ma arvan, et me kõik oleme saanud tööstuse esindajatelt kaebusi nendes kaebuses öeldakse, et piisavalt ei tehta selle eest, et selleks, et hoolitseda see, selle eest, et Euroopa turule toodud tooted tõesti vastaksid ka standarditele, mis Euroopa Liidus kehtivad. probleemiks on see, et turujärelevalve kuulub liikmesriikide pädevusse ning on raske tagada, et kõik liikmesriigid eraldavad oma kaubandusstandardite ametkondadele piisavalt vahendeid me peame väga põhjalikult uurima, kuidas me turujärelevalvet saame paremaks muuta me peaksime kaaluma, kas midagi saab äkki teha Euroopa Liidu tasandil, hoolitsemaks selle eest, et et ükskõik millises liikmesriigis need tooted turule tulevad, nad vastavad nendele standarditele, millele nad peavad vastama. niimoodi me äh, saaksime äh, nõuda, et Hiina kaupleb meiega võrdsetel alustel, aitäh! kolleeg Hänen, palun! suur tänu, härra esimees, ütleb härra Hena. Äh, minu meelest on tagumine aeg, et meil oleks äh, selline raport, aga mina olen kommunistide juht äh, oma koduriigis, mida see tähendab? kahe tuhande kaheksandal aastal lahvatas majanduskriis ja Euroopa Parlament ei rääkinud Hiinaga. Hiinas oli tollal tuhat üheksasada miljardit dollarit reserve ja meie äh, aga arvasime tähelepanu pöörata rohkem oma siseturule. nüüd on aasta kaks tuhat üksteist, kolm aastat hiljem, kriis kestab, Hiinal on kolm äh, triljonit reserve. Euroopa riigid äh, on aga täielikus jamas äh,, hiinlastel on õnnestunud oma dollarireserve kolme aasta jooksul kaks korda suurendada, härra Jadot, te saite vastuse viimasest arvamusest, miks me ei toeta mitte mingisugust raportit, mis sellist juttu räägib, nagu need räägivad. Intas öeldi, et tur-, öeldakse alati, et turud otsustavad. turud otsustavad, aga need, kes Euroopaga, kes Hiinaga koostööd teevad, nii küll ei arva, Euroopa öö, majandus on pidevas languses ja kui meil ei ole Euroopa tööstuspoliitikat, mis oleks suunatud osaliselt siis Euroopa territooriumi nõudmiste vast-, vastusele, kui ei rahastata uurimis- ja arendustegevust ja kui meil ei ole konkurentsivõimelist tööstust, ei jõua me mitte kunagi selleni, et üritaksime kuidagi reguleerida äh, tööhõive või sotsiaalseid probleeme Hiinaga. on tõesti tõsi, et mina olen Inta komisjonis seda öelnud ja on täiesti uskumatu, et me oleme täiesti vaiki selle riigi puhul, kes absoluutselt ei järgi Euroopa riigle-, reegleid, lubab endale kõike, Euroopa on selles ju kaasatud kõigepealt äh, meie investeeringud Hiina territooriumil ja me ju ometigi tarbime neid äh, äh, tooteid, mis on Hiinas toodetud Euroopa patendiga, kuid samas, kus, kus tootmisprotsessis rikutakse igasuguseid rahvusvaheliseid reegleid, kuid rahalised kaalutlused on jällegi kõige ees, on oluline nii tööhõiveks, tööstuseks kui ka meie äh, kohalikele piirkondadele, et me kõik saaksime kasu sellest, et me tooksime tüütmise, tootmise siia, et meil oleks üks tööstuspoliitika, et me konkreetseid samme astuksime, jah, konkurentsivõimet on vaja suurendada, ja õiglast ja tasakaalus konkurentsi, mitte sellist konkurentsi, mis on petmistele ja rahvusvahelistele reeglite eiramisele üles ehitatud. proua Hübner. E, aitäh. ka mina tahaksin tänada variraportööre tegemist on tõesti väga keerulise teemaga ning äh, tõesti ei ole äh, väga kerge Hiina kui konkurendiga toime tulla ning me ei tohiks vabakaubandust segi ajada intellektuaalse ja tehnoloogilise piraatlusega, mis praegu aset leiab. ma toetan mitmeid muudatusettepanekuid, mis minu kolleegid on esitanud. jah, me peame toime tulema öö, äh, oma tööstuspoliitikaga, me peame tegema valikud, me peame otsustama öö, kas me tahame kohelda Hiinat kui võrdset partnerit, kui partnerit, kellega me teeme koostööd selleks, et lahendada globaalseid probleeme, või me tahame Hiinat kohelda äh, lihtsalt kui äh, turgu teatud meie toodetele või peaks Hiina olema äh, see paik, kus teatud tingimustel toodetakse tooteid äh, siis äh, inimõigusi ja inim, äh, inimõigusi rikkudes. E-, Euroopas oleks selliseid kaupu palju raskem toota. ostujõud Hiinas on palju madalam, nende palgad on palju madalamad. mida me peaksime tegema? selleks, et Hiina austaks keskkonnastandardeid kas me ei peaks lihtsalt Hiinaga kui võrdsega kõnelema? meie tehnoloogia müük, meie patentide müük peaks sõltuma sellest, kas Hiina täidab teatud tingimusi. tegemist ei tohi olla vargusega ega ebaõiglase toimimise viisiga. me ei tohiks ära kasutada Hiinas valitsevat vaesust. seetõttu minu arvates peaksime me valima äh, korraliku äh, välispoliitika, äh, see on vältimatu. see kaubavahetus, mis praegu toimub, ei vääri isegi kaubavahetuse nime, tegemist on lihtsa kuritarvitamisega. ühelt poolt Hiina kuritarvitab oma töölisi ja teiselt poolt meie, meie ei pea kinni oma väärtustest äh, me toome sisse Hiinast odavaid tooteid, äh, mida me siis Euroopas müüme ja teeme seda ainult oma kasu, kasumite maksimeerimise nimel. kolleeg Veber. Oui, euh, la délégation euh... Euroopa Liidu Hiina delegatsioon, mille aseesimees mina olen, äh, sai kümme päeva tagasi võimaluse vastu võtta Äh, Pekingis äh, asutseva Euroopa Kaubanduskoja delegatsiooni liikmed ehk teisisõnu inimestega kohtusime, kes äh, päevast päeva tegelevad kaubandussuhetega Hiinaga ja seda Hiinas ja mida nemad ütlevad, nemad ütlevad seda vaatamata suurepärastele võimalustele, mida Hiina turg Euroopa ettevõtlusele pakub. see võimalus on nii suur, et äh, et seda mõistavad ka Hiina ametivõinud, ei ole me suutnud mitte midagi ära teha. paari eh, kuu pärast tähistame me kümne aasta möödumist Hiina liitumisest WTO-ga. seda aastal kaks tuhat üks nad tegid üheteistkümnendal detsembril. Eh, tehti tohutuid lubadusi eh, kümme aastat tagasi ja paljud nendest lubadustest on ka täidetud, kuid Hiina on majan-, maailma majanduste seas äh, äh, teisel kohal. Hiina ettevõtjad on liidripositsioonil väga paljudes valdkondades, sealhulgas näiteks tulevikutööstuste seas, näiteks nagu päikesepaneelide tootmine. kuid äh, väga palju on ka neid ettevõtmisi, mida kogu aeg edasi lükatakse, mida on osaliselt edasi lükatud või mida ei ole isegi üldse alustatud näiteks äh, administratiivsete süstus, äh, süsteemide ühtlustamine ja nii edasi. Hiina mängib topeltmängu, mis on täiesti vastuvõetamatus. mida see topeltmäng tähendab? nimelt nad kasutavad äh, täiesti ära öö, turgude avatuse, olles samas öö, piiramas meie ettevõtteid või nende kaupasid eriti strateegilistes äh, tööstusvaldkondades ehk siis strateegilistes valdkondades Hiina valitsuse seisukohtadelt. mõned näiteid. Äh, aastast kaks tuhat üks äh, on kakskümmend kaks tuhat litsentsi välja antud tehnoloogia valdkonnas Hiinas, nendest ainult neliteist välismaistele ettevõtetele pangandussektoris on äh, välismaised ettevõtted, nende käes ainult vähem kui üks protsent äh, äh, avaliku sektori ehitustööd, mitte ühelgi Euroopa ettevõttel ei ole antud litsentsi nende ehitustööde elluviimiseks ja praegu ei ole ühelgi Euroopa ettevõttel juurdepääsu avalike hangete turule, neid näiteid on väga palju, näiteks raudteevõrgus ja see näitab teile juba, kui suur see probleem on. lõpuks õnnestus meil saavutada ka tohutu nega-, defitsiit kaubanduses, mis ulatub miljarditesse. see on see vahe, mis meil on sada seitsekümmend miljardit eurot see vahe, kõik ettevõtted, sealhul-, kõik riigid, sealhulgas ka Saksamaa, kes äh, aastal kaks tuhat kümme näiteks äh, suurendas öö, ähm, oma kaubandust äh, Hiinaga, on siiski miinuses, välja arvatud siis Hiina, ähm, Iirimaa ja, ja Soome, kes on ainsana plussis. Euroopa Liidu öö, Äh, on tegelikult võimalusi võrdselt mängida Hiinaga, me peame seda tegema ju alati oma kaubanduspartneritega ja see tähendab seda, et äh, tuleb kõigepealt äh, praeguseid kaubandussuhteid osu, osulise, oluliselt muuta, eriti arvestades tänast majanduskriisi meie majandussuhted peavad baseeruma kahel sambal, kaubandussuhende tasakaal ja kaubandusnõuete vastastikune tunnustamine, õiglane kaubandus äh, peab baseeruma sellel kahel põhimõttel, vastastikusel tunnustamisel ja tasakaalul. me peame ühes sammus käima Hiinaga, me ei saa nendele kogu aeg oma turge avada, e, nõudmata, et Hiina teeks sama kun-, kui Hiina peaminister nõuab sõbralikult, kuid siiski tungivalt, et Euroopa Liit e, teeks žesti Hiina suunas ja annaks Hiinale e, turumajanduse staatuse, Äh, ja kui ta seda tegi aastal kaks tuhat seitse, äh, peaks Euroopa Liit võtma ikkagi natukene selgemad seisukohad kaubandussuhete osas, meil on vahendid selleks olemas, miks me neid ei kasuta, äh, sellepärast et muidu läheb järjest raskemaks ja raskemaks vastata sellistele reeglitele rikkumisele, Euroopa üldsus ei saa sellest aru me ei saa lubada sellist nii-öelda negatiivset vastastikust, me peame nõudma sama kõikidelt oma partneritelt ja, ja keskenduma siiski positiivsele vastastikusele, ehk teisisõnu, me peame suurendama meie ettevõtete võimalusi osaleda Hiina turul. kõigil on oma huvid, kuid teinekord tuleb neid kaitsta kui tavaliselt ja me peame välja, muidu jõuame sellisesse olukorda, kus, kus kaotavad kõik, sealhulgas ka Hiina. härra Pütikohver aitäh, härra esimees. enne kui me hakkame siin protektsionistlikult kõikide parteide koalitsiooni moodustama, tahaksin siiski veel lisada, et äh, selline strateegia ei pruugi olla edukas jah, otse loomulikult on äh, siin probleeme, on õigustatud kriitikat ja on näha ka klišeesid näiteks eh, intellektuaalomandi kaitsmisel ütlevad kõik, kes sellega on aastaid tegelenud, et Hiinas on näha positiivseid arenguid, mitte ainult sellepärast, et meie siin hädaldame, vaid sellepärast, et eh, Hiina majandus ise on sellest probleemist aru saanud, firmad soovivad ise oma intellektuaalset omandit eh, kaitsta, kui nad ei soovi, et neil Äh, midagi varastatakse ja on näha ka tõesti positiivseid arenguid ja võib-olla peaksime ütlema, et uks on juba praokil. nii et võib-olla me ei peaks siin praegu seda asja ühepoolselt vaatama, vaid siiski reaalselt äh, olukorda jälgima. siis nüüd see vastastikuse põhimõte on strateegiliselt väga äh, halb. see võib-olla kõlab hästi, kuid kui te hakkate mõtlema, kuidas seda rakendada, siis mulle tundub, et me ei jõua väga kaugele. minule tundub, et kui me vaatame seda olukorda siin, siis peaksime võib-olla kõigepealt korraldama siin kuulamise inimestega, kes sellest asjast ka tõesti midagi aru saavad. härra Šadoo, kas soovite veel kord sõna saada? ikka. väga huvitav arutelu ja me ei peaks perspektiive äh, Äh, laskma silmist, nimelt me ei ole INTA komisjoni kohtumisel praegu, vaid ITRE komisjoni kohtumisel. see on tegelikult teinekord väga raske, sellepärast et kui me räägime normidest ja, ja kaubandussuhetest ja intellektuaalomandist ja nii edasi, ma mõistan äh, seda muret, äh, mida proua Hall väljendas, nimelt et me peame kuidagi säilitama kaubavahetuse dünaamilisuse, kuid samas tarbijat kaitsma aga selles loogikas on üks äh, probleem täna, nimelt äh, tarbijad äh, on kõige olulisem, kuid me oleme töövõtjad unustanud, kliima unustanud, sotsiaalsed õigused, inimõigused unustanud, mis minu meelest on ju amet, ometigi rahvusvahelise üldsuse alustaladeks. seega see kriis, milles me täna elame, täna Euroopas, on ühtlasi lisaks majanduskriisile ka sellise loogikakriis mis äh, peaasjalikult sunnib kõiki teenima tarbijaid, äh, töövõtjad on pidevas konkurentsis, me pidevalt üle äh, tarbime oma ressursse, mis, mis tegelikult õõnestub meie ühiskonda nüüd vastastikusest rääkides, ma mõistan väga hästi seda mõtet, et Hiina tegelikult saab väga palju tulu sellest, et nendel on juurdepääs Euroopa turgudele, sealhulgas ka avaliku hangete turgudele, kuid meil on raskusi nende turule jõuda. Äh, kuidas see tasakaal uuesti saavutada, me ei saa seda äh, saavutada ainult sellega, et et me äh, paneme nende ees oma uksed kinni, mida see tähendaks konkurentsile, kui me kaks majandust on täiesti erinevad. kui ma võrdlen äh, riike multilateralismuse osas, äh, läbirääkimised WTO-s ei ole väga edukad, kliimaläbirääkimised on ummikus ja väga selge on see, et Hiina ja Ameerika loogika ei ole absoluutselt äh, suunatud kliimaeesmärkide täitmisele kui me vaatame seda, mis toimub inimõiguste valdkonnas, siis minu seisukoht on, et praegu on äh, Hiina režiim äh, väga aeglane äh, inimõiguste kaitsevallas, nad ei keskendu sotsiaalsete õiguste tagamisele selleks, et öö, oma majandust kaitsta kui me nüüd vaatame valuutaküsimusi, mis ei ole ITRE küsimus, kuid samas ma peaksin ütlema, et G kakskümmend on täiesti hambutu, täiesti võimetu Hiina valuuta probleeme lahendama sellest hakatakse nüüd vaikselt rääkima, aga öelgem ausalt välja, et kui G kakskümmend või G kaheksa oleks midagi eh, tegelikkuse elus olulist otsustanud, oleks sellest eh, mingisugune kasu, ega sellest ei piisa, et eh, president Sarkozy selle juhtimise G kahekümnes üle võtab, kahjuks on tulemuseks see, et mitte midagi ei toimu. mida ma tahan öelda kõige sellega? nimelt sellest hetkest, kui selle hetkeni, kuni Euroopa on maailma esimene turg peame me lisaks sellele multilateraalsusele, mida me toetame, toetama ka kaubandussuhende edasiarendamist. ma ei taha siin rääkida mitte mingisugusest Euroopa ülemuslikkusest, vaid meie ülesandeks siiski on Euroopa normide äh, Äh, või rahvusvaheliste normide kehtestamine, Euroopa peab oma turupositsiooni kasutades neid norme toestama, räägime me siin äh, rahvusvaluutadest, räägime me kliimast, töövõtjate õigustest ja nii edasi äh,. härra Hen-, Hena ja härra Weber, palun väga lühikesed märkused, härra Hena. Te lubasite mulle väikese sõnavõtu, teen lühidalt seda, mida ütles härra Pütikofer. meie majandused on hoopis teistsugused, milline on meie jõud? kui me oleme koos, kui me oleme teatud seisukohtadele vastu, on meil ka kaalu. Harry Püdikohver ütles, et võib-olla peaks äh, korraldama kuulamise inimestega, kes üldse mõistavad midagi sellest asjast. ma kat-, kutsun teid siiski mõistusele. sellepärast, et kui me ütleme, et me millestki aru ei saa, siis see on siin küll natukene raske valijatele silma vaadata. härra Veber? samamoodi, mis puudutab härra Püdikohveri vastastikus pole idiootne põhimõte. mida tähendab vastastikuse põhimõte? kui hiinlastel on õigus ehitada üks osa Poola maanteest Varssavi ja Wroclawi vahel, peab olema eurooplastel ka õigus ehitada samasugust teelõiku Hiinas kui hiinlased võivad siin osta Volvosid või Saab äh, ja Saab ettevõtteid, siis peab olema Euroopa ettevõtetel samamoodi võimalus võtta osa kapitalist üle Hiina autotööstuses. tänane tõsiasi on see, et Euroopa ettevõtjatel ei ole võimalust suurendada oma osalust rohkem kui viiskümmend protsenti ja tegelikult on see nelikümmend üheksa protsenti kas me laseme asjadel minna nagu praegu ja vaatame siis kümne aasta pärast, milline on olukord või teeme me, käitume me praegu nii, nagu käituvad Hiina ja Ameerika, et õpime ennast kaitsma ja kaitseme ennast ja see ei ole mitte mingisugune vaenukõne Hiina vastu, vastupidi. ma saan aru, et Hiina on suurepärane turg, ma ei taha nendele absoluutselt ja suisa vastupidi selga keerata, kuid me tahaksime, et me suhtuksime nendesse teatava reaalsusega, mitte naiivsusega. suur tänu! muudatusettepanek kolm, ettetähtepanek kolmteist oktoober, järgmine neljapäev. järgmine päevakorrapunkt, milleks on Euroopa naabruspoliitika ja selle läbivaatamine ja kolleeg Martšinkevitš on raportööriks ning saab ka kohe sõna. aitäh naabruspoliitika regionaalse mõõtme tugevdamine on üks äh, prioriteete eelseisvatel aastatel. me tahame äh, tugevdada naabruspoliitikani nii lõuna kui ka ida mõõdet ning me peame nende kahe vahel leidma õige tasakaalu. me peaksime äh, vaatlema neid äh, Äh, kahte suunda, kui sama poliitika äh, prioriteet, seotud, omavahel seotud prioriteeti suhtlus, suhted naaberriikidega on aina olulisemad, eriti selles vallas, mis puudutab äh, energiavarustuskindlust, taastuvenergiat ja kliimamuutusi. äärmiselt oluline on tugevdada kahepoolset koostööd Vahemere strateegia vastuvõtmine energiatõhususeks ning energiaühenduste edendamine gaasi ja nafta valdkonnas, samuti vähese süsiniku CO2 heitmega majanduse arendamine ning äh, jäätmekäitlus ja tuumaohutus on väga olulised elemendid, mis on vajalikud varustuskindluse tagamiseks. samuti on äärmiselt oluline laiendada energiaühenduse lepingule alla kirjutanud riikide hulka. tahaksin komisjonilt küsida, milliseid vahendeid te kavatsete kasutada integreerimaks energiapoliitikat, kaubanduspoliitikat ja naabruspoliitikat ning teisigi poliitikaid? ei ole kahtlust, et Euroopa Liit vajab tihedamat koostööd Äh, teadusuuringute ja arendustegevuse valdkonnas. meil on vaja ühist teadusruumi, mis tugineb elu, elukestva õppe programmidele. samuti on mõistetav, et komisjon soovib täiendavaid summasid nimelt äh, sada kakskümmend tuhat miljonit eurot, ma loodan, et et äh, et äh, neid eraldisi tehes arvestatakse ka muutustega, mis on toimunud Ida-Euroopas ja Lõuna-Euroopas. Äh, ma olen samuti nõus tingimuste seadmisega ning sellega, et me peame oma pakkumisi mitmekesistama. meie, meie suhted peaksid, tahaksin veel lisada ühe asja. Poola eesistumise ajal peaks komisjon alustama ettevalmistustega selleks, et töötada välja tõhu, tõhustatud koostöö võimal-, äh, asjast huvitatud liikmesriikide jaoks. me peaksime äh, rakendama põhimõtet rohkem rohkema eest. meie naabruspoliitika peaks keskenduma hüvedele me peaksime pööra tähelepanu oma äh, nendele hüvedele, mis meie naaberriigid saavad äh, normidest kinnipidamise eest, aitäh! Gracias, presidente, queridos colegas La.... aitäh, kolleegid äh,! Araabia kevad on selgelt näidanud, et äh, inimesed kõikjal toetavad demokraatiat. demokraatlikud reformid on aga aina edukad ainult siis, kui meil on integreeritud strateegia ning kõiki äh, kaasav majandusmudel, mudel, mis võimaldab sotsiaalsest ebavõrdsusest jagu saada. meie komisjoni arvamus on minu arvates äärmiselt oluline ma olen äh, läbi vaadanud selle, mida raportöör on kirja pannud, olen äh, temaga nõus. Äh, meie naabrite majanduspotentsiaal on väga suur, taastuvenergia on kahtlemata selle potentsiaali üks oluline osa, me peame toetama neid ettepanekuid, mis on suunatud uute äh, kohalike ressursside kasutusele võtmisele, sellega kaasneb töökohtade loomine ning aita-, see kõik aitab meie naaberriikidel areneda. nii et, et ma olen jällegi raportiga nõus teadusuuringute koha pealt nüüd. meie fraktsioon leiab, et ähm, konkurentsivõime ja korralikud äh, tööstandardid äh, Äh, on seotud ühise teadmiste ja innovatsiooniruumiga, nagu me teame, äh, seitsmes raamprogramm äh, võimaldab teaduslikku koostööd. me leiame, et selline koostöö naaberriikidega oleks väga oluliseks elemendiks meie partnerluses kui me tahame luua vabakaubanduspiirkonda, siis me peame hoolitsema selle eest, et toimub standardite lähenemine. me peame vahetama eh, infot eh, kaubanduse vallas, peame aima, aitama luua kontakte ettevõtete vahel ja eriti VKE-de vahel ja seetõttu ma toetan Äh, äh, selliseid algatusi, nagu näiteks algatus kaubanduse edendamiseks Vahemere regioonis või konkreetseid meetmeid, mis on suunatud VKE-dele, aitäh! kas komisjon soovib sõna? härra Makikevitš saab, ei soovi ka enam sõna võtta. seega oleme viieteistkümnenda päevakorrapunkti ammendanud muudatuste tähtaeg on kahekümne seitsmes september keskpäeval. kellelgi selle vastu midagi ei ole, seega oleme ammendanud tavakorra viieteistkümnenda punkti. teeme nüüd paariminutise pausi, enne kui alustame hääletusega kell kümme.

okei okay.. Perhaps we can start again? alustagem uuesti. kas kõik on kohal? kas kõik on istet võtnud? You have your voting cards? Then please try the machine. võtke istet ja kontrollige, kas hääletusmasin töötab. Ladies and gentlemen, no it's not necessary, we are not enough, not so much people today. I think good luck Nee, aber <laughs> auch für die Maschine. <laughs> aber gut. Das machen wir den Test beim ersten Änderungsantrag. Gut. Liebe Kollegen, liebe Kollegen. hästi, kallid kolleegid, kas võime alustada? alustame otse loomulikult esimese hääletusele mineva punktiga. nii et suutsin vist teid juba esimest korda üllatada ettevõtjate uurimiskeskuste ülikoolide Euroopa atomienergiaühenduse raamprogrammi kaudsetes meetmetes osalemine ja siin on neli erinevat äh, raportit, kõik on äh, härra Brežina kirjutatud, nii et vaadake nüüd täpselt, et te teate, millist raportit me hääletame, muidu võib probleeme tekkida. kas kõik on oma hääletuskaardid kaasa võtnud? kõigil on kaardid kaasas. ühega on meil äh, probleeme, ehk et üks hääl tuleb juurde lugeda alati. Brežina esimene raport. see on see number seitsekümmend kolm, jah, artikkel neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, ettepanek kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, eraldi hääletus ettepaneku neliteist puhul esimene osa, kes on poolt. üks hetk, Charles Chichester, kas on mingi probleem? esimees, ma üritan välja selgitada, millist neljast Brežina raportist me praegu hääletame, äkki aitate mind? Well, it doesn't, doesn't correspond to the order of yes, uh, I have in my dossier, that's why I am äh, tähendab, minu kaustas ei ole need hääletuspaberid selles järjekorras. esimene, mille numbriks on seitsekümmend kolm. võin teile selle lugeda ka inglise keeles ette, mida härra esimees nüüd ka lahkelt teeb energy community. It's clear now. kas nüüd on selge? aga me ei hakka otsast peale. muudatusettepanek neliteist. esimene osa. vastu, erapooletu. hästi, teine osa, poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. plokis kuusteist, seitseteist, kaheksateist, kakskümmend, kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. järgmiseks muudatusettepanek viis, kes on poolt, vas-, jällegi probleeme. proua Ford milles mure? mul on väga kahju, aga mulle tundub, et meie hääletusnimekiri on teistsugune, ma ka ei saa aru täpselt, mis järjekorras. kas see on seitsekümmend kolm, mida me hääletame? ei. kas te soovite teada, millist me hääletame? see on Brežina raport, äkki keegi võib teid aidata, härra Brežina, äkki te võite anda nõu no, ja siis saame edasi hääletada no.? kas võime jätkata? võtame lihtsalt ühe hääletusnimekirja teise järel, lihtsalt äh, selles järjekorras, kuidas nad on päevakorras kirjas. teeme seda täpselt sellises järjekorras nagu päevakorras ja seal on muide ka numbrid kirjas, nii et äh, ma ei tea, kui te lugeda ei oska, siis vaadake numbreid. Sometimes aga ärge liitke nüüd kokku neid numbreid, eks? hästi. Läheme edasi, nüüd siis põhjenduspunktid. muudatusettepanek viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd lõpphääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. And Closed. Äh, ja hääletus on lõppenud, vastu võetud. nüüd soovib Claude Turmes sõna saada, kas sinul on ka vale hääletusnimekiri? ei, aga mul on õige nimekiri, aga minu hääletuskaart on teel siia, nii et ma hääletasin vastu. loeme siis ühe vastuhääle veel juurde ja teie poolt vastu? jah või ei? mul ei ole hääletuskaarte, aga poolt ütleb proua Riira Madurell, pole kaartega poolt, nii et kaks juurde poolthäältele, üks juurde vastuhäältele. nii, järgmine Brežina raport. järgmine number, vaadake, mis on päevakorras järgmine, kui numbrid segamini. muudatusettepanek üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viisteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuusteist poolt kuusteist, kuusteist on sixteen inglise keeles. muudatusettepanek kuusteist, kuusteist. ma ütlesin ju teile, mis tehke, kui teil on probleeme. Et dokument, dokument tegemist on dokumendiga, mille lõplik number on seitsekümmend kolm, kui teil on probleeme. proua Hool. härra Roll, probleemiks on see, et me ei hääleta täpselt selles järjekorras, nagu need on meie hääletusnimekirjas, nii et väga raske on teid järgida. Well, that's not my problem if the, the groups makes other lists. Excuse me. Uh, ma väga vabandan, kui fraktsioonides on teistsugused nimekirjad. mina teen täpselt selles järjekorras, nagu see on siin päevakorras kirjas. ainult nii on võimalik seda teha, sest muidu on siin täielik segadus. ei, ei meil on komisjoni, tööstuskomisjoni ametlik nimekiri, mul on väga kahju. aga kui te ei tea, kuidas hääletada, siis vaadake, kuidas mina hääletan. härra Brežina, teie siin seda ei korralda, me teeme seda päevakorra järgi, teeme selle nimekirja järgi, mis meile sekretäriaat andis. ja nüüd tahab veel Charles Chichester sõna saada ja härra Toirer ka. mul on väga hea meel hääletada nii, nagu härra Brežina hääletab, kuid ma saan aru, et tegelikult probleemiks on see, et sekretäriaat ei ole meile saatnud ametlikku nimekirja ja selle tõttu me oleme siin kõik segaduses. tundub, et teistel fraktsioonidel on sama probleem, nii et ma kardan, et sekretäriaat on see koht, mille poole praegu vaadata hästi, kui me soovime edasi jätkata, siis ütleme, et sekretäriaat on süüdi, ma vabandan kohe sekretäriaadi ees ka, aga siis saame jätkata. jätkame nüüd lihtsalt. olete nõus? ja muide, kui vaja, siis mina vastutan, ma pole seda nimekirja küll kunagi varem näinud, aga mina olen süüdi, mina vastutan ja jätkame. järgmiseks null seitsekümmend kolm, dokument null seitsekümmend kolm nõus? dokument, mille lõpunumbrid on null seitsekümmend kolm. nii. tuleme nüüd teise hääletuse juurde või tegelikult kolmanda juurde, et muudatusettepanek kuusteist, kes on poolt, vastu, erapooletu. no läheb ju küll väga hästi, tagasi lükatud, muudatusettepanek seitseteist, kes on poolt vabandust, üks siiski, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. seitseteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. ei, üheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu. veel kord palun, poolt, üheksateist poolt, üheksateist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. era-, osade kaupa hääletus kahekümne puhul esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kompromiss, muudatusettepanek üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek neli, kes on poolt, need langevad siin ära pärast kompromissi, sellepärast. kakskümmend kolm võeti tagasi, kakskümmend neli kakskümmend neli, kes on poolt? kakskümmend neli. kakskümmend kolm on tagasi võetud. kakskümmend kolm on tagasi võetud, kakskümmend neli seega. kes on poolt? kakskümmend neli, ikka veel kakskümmend neli, kakskümmend neli, kes on poolt, vastu? erapooletu, vastu võetud. ka-, viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kümme poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. muudatusettepanek kaksteist, põhjenduspunktide osas poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neliteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt, elektrooniline hääletus on alanud. Clo-, no. Closed hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. nüüd järgmine hääletus, selle numbriks on null null seitse neli. Läheb järjest paremaks. varsti võite hakata siin hääletust ise juhtima. muudatusettepanek kolm, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kümme poolt, vastu erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaksteist tagasi võetud, kolmteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. neliteist poolt, kõikidega suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. proua Savela, palun ma ei võtnud muudatusettepanekut kaksteist tagasi, ütleb proua Otsaveela. seal on see decommissioningi asi, mina ei ole seda tagasi võetud, minu nimekirjas on tagasi võetud, ütleb härra Roil. vabandan, tänan teid äh, äh, informatsiooni eest, teie ju otsustate, kas võtate tagasi või mitte, hääletame siiski kaheteistkümne üle. kas saate kõik aru, meil kõigil on vist valed nimekirjad, kaksteist, kes on poolt? vastu erapooletu. väga keeruline, aga vastu võetud vist? jah, vastu võetud. viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuusteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. seitseteist, ei seitseteist on, langeb ära. kaheksateist, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud üheksateist langeb ära, kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kak-, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kakskümmend neli, osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud teine osa, kes on poolt, esimene osa kontrollime, kakskümmend neli esimene osa kontrollime elektrooniliselt, hääletus on alanud. And closed. ja hääletus on lõppenud. rahvaparteist on üks hääl üle. Rahvapartei, võtke üks kaart välja üks kaart välja, palun. kas nüüd on korras? jah. vastu võetud. ei, <laughs> vabandust, siiski tagasi lükatud. vabandust, tagasi lükatud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend viis osade kaupa esimene osa, kes on poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuus. Claude Turmes, palun. teine osa, seal oleks te pidanud ütlema, et on suuline muudatusettepanek ja suulise muudatusettepaneku puhul on väga paljud selle vastu. jah, teil on õigus, härra Turmes, teine osa, kordan veel kord, teine osa koos suulise muudatusettepanekuga aa, te olete vastu, nii et me ei või isegi hääletada. roheline on suulise muudatused, rohelised on suulise muudatusettepaneku vastu, nii et seega suulist muudatusettepanekut üldse ei hääletatagi, nii et äh, nüüd siis teine osa ilma suulise muudatusettepanekuta, kas sain asjadest õigesti aru, kas kõik saavad aru, mida me hääletame? teine osa ilma suulise muudatusettepanekuta, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend kuus poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. põhjenduspunktid, muudatusettepanek neli, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud seitse poolt vastu, erapooletud, vastu võetud, kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud ja nüüd lõplik hääletus. Ähm, hääletus on alanud, elektrooniline hääletus. Closed. hääletus on lõppenud. üks Rahvapartei hääl on jällegi üle nii et palun üks kaart Rahvaparteist välja, jah, tehti, see käis nii kähku. hästi, suur tänu ja vastu võetud. nüüd Brežina neljandat korda numbriga null null seitsekümmend kaks. alustame muudatusettepanekuga üheksa, proua Hool. proua Hool, üks hetk, proua Hool. I just want to, ma tahtsin lihtsalt paluda, et märkige palun kirja, et mul on üks suuline muudatusettepanek teha muudatusettepaneku kakskümmend kolm juurde, mille juurde varsti jõuame. andke siis veel kord käega märku, ehk jah, andke mulle märku. muudatusettepanek üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. mis nüüd, üks jah, üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend üks, kes on poolt vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kolmkümmend kolm, kolmkümmend kolm, kolmkümmend neli koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuu, kolmkümmend seitse poolt, kolmkümmend seitse. ja ütlesin kolmkümmend seitse. kolmkümmend seitse. kolmkümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kaks järgmisena, jah? on järgmine nelikümmend kaks. nelikümmend kaks. on see õige? aga kaheksa küsitakse saalist. ah, see on üleval, jah. vabandust. Äh, eelarvekomisjoni kaheksas muudatusettepanek poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks aga nelikümmend kaks, eks ju nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm. kas seal soovisite, proua hooldaja, suulise muudatusettepaneku? jah, suur tänu, härra esimees. ma teeksin suulise muudatusettepaneku, mis tegelikult on keeleline muutus. nimelt äh, inglisekeelses telkes on tekkinud probleem proua Valeni muudatusettepanekus peaks olema äh, sees sõnad mitte tuumakindlus, vaid tuumaohutus. Inglisekeelses tõlkes on see viga. ma näen, et keegi pole vastu, nii et äh, selle muudatusettepanekuga on võimalik vist ka kohe hääletada, nii et poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud nelikümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud viiskümmend poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. viiskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kolm, viiskümmend neli üheskoos, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. viiskümmend kuus, viiskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viiskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend, lisandusena poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud vii-, kuuskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kahes osas kuuskümmend kolm, esimene osa, kes on poolt, vastu, eraldi, erapooletu, <laughs> tagasi lükatud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuuskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuuskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kuuskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kümme poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. üksteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaksteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kolmteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud neliteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kuusteist poolt vastu, erapooletu, vastu võetud. kaks langeb ära, seitseteist, seitseteist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, üheksateist poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend üks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kakskümmend neli poolt, aga kakskümmend kolm küsitakse saalist, see langeb ära, ütleb härra Roil. kakskümmend kolm siiski poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. kaks eelarvekomisjonilt poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolmkümmend poolt, vastu erapooletu tagasi lükatud. ja nüüd lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud. E jällegi üks Rahvapartei üle, nii et üks kaart välja palun Rahvaparteilt. vastu võetud. ja nüüd punkt kakskümmend päevakorras. palju õnne, neli kärbest ühe hooviga ja nüüd äh, kahekümnes päevakorrapunkt Euroopa Ühtse Transpordipiirkonna tegevuskava, raport kolleeg Karenšilt. kõigepealt kompromiss üks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaks, poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompro-, viisteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kuusteist poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss, vabandust, muudatusettepanek kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kompromiss seitse poolt vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend kaheksa poolt koos suulise muudatusettepanekuga, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kes, mis, mida te tahate kontrollida? kolmkümmend kaheksa, kolmkümmend, kolmkümmend kaheksa koos suulise muudatusettepanekuga kontrollime, parem hilja kui mitte kunagi. hääletus on alanud, hääletus on lõppenud. ja vastu võetud. väikese häälteenamusega kolmkümmend üheksa hääletasime, nüüd nelikümmend üks poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, nelikümmend kaks poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nelikümmend kolm poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend neli poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend viis kahes osas, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nelikümmend kuus koos suulise muudatusettepanekuga. poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud nüüd nelikümmend seitse veel poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. ja lõplik hääletus elektrooniliselt, hääletus on alanud, palun hääletage. Closed. hääletus on lõppenud. jah, härra Karinš siin tundub olevat meil täiesti sotsialistlikud olud ühehäälselt. järgmine punkt, milleks on äh, internet ja võrguneutraalsus, tegemist on ainult küsimusega, see on see lihtne osa. raskeks läheb see. kõigepealt tahan küsida, kes on selle suulise küsimuse poolt? kes on suulise küsimuse poolt, kas mitte keegi või? no siis pole ka mingit probleemi. kes on vastu? suuline muudatusettepanek äh, suuliselt esitatava küsimuse vastuvõtmine. mina kir-, esitan selle muide. kes hääletab selle poolt, kes vastu? viimane hääletuste plokis, viimane hääletuste plokis. Es ist, äh, es ist eine ganz schwierige Frage, nämlich ob wir eine mündliche Anfrage stellen Sven, ma tahtsin küsida, et kas me esitame suulise küsimuse, kas teil tõesti tundub, et see, tundub teile, et see on nii raske, kes on selle poolt, et me esitame suulise küsimuse, isegi kui mina seda teen? kes on poolt, vastu, erapooletu? ühehäälselt, et minu silmad seda näevad. järgmine punkt, suur tänu hääletuste eest. jätkame Läheme nüüd konkurentsivõimelise vähese CO2 heitega majanduse juurde aastaks kaks tuhat viiskümmend. arvamuse koostaja on kolleeg Pirillo, kes on ka kohal ja saab ka kohe sõna esimesena. kas te oleksite nii kenad ja lahkuksite siit saalist, kui te soovite omavahel jutustada? oleks tore, kui te jääksite siia, kuulaksite kolleeg Perillot, aga kui teil tõesti on vaja rääkida, siis palun tehke seda väljaspool seda saali. kolleeg Perillo, palun. aitäh Grazie Presidente, la comunicazione della Commissione Europea. aitäh, äh, komisjoni teatis äh, kahe tuhande viiekümnenda aasta teekaardi kohta on kahtlemata väga huvitav ja sisaldab mitmeid keerulisi teemasid, millega meil eelseisvatel kuudel tuleb tegeleda ning see põhjustab ilmselt ka laialdasi poliitilisi arutelusid probleem on selles, et me peame mõtlema nendele stsenaariumitele, äh, mis võivad teoks saada järgmise neljakümne aasta jooksul. Äh, see nõuab suuri jõupingutusi energeetikasektor peab äh, heitmeid vähendama. mõningates sektorites peaaegu kaheksakümne protsendi võrra. vähendamine ei puuduta mitte ainult tööstussektorit, vaid kogu majandus. see kõik mõjutab energia tarbimist. ettevõt-, ettevõtlusringkonnad peavad vaatama, kuidas nad ressursse tarbivad. Need poliitilised valikud, mille osas me peame otsuse langetama, ähm, neile avaldavad surmet ka majanduslikud olud Äh, praegused olud peletavad erainvestoreid eemale. samas võib praegune kriis luua ka arenguvõimalusi, aga me peame vaatama, kuidas neid võimalusi kasutada. kahe tuhande viiekümnendaks aastaks tahame me vähendada kasvuhoonegaaside heitmeid äh, üsna oluliselt, see tähendab, et me peame tegema olulisi poliitilisi valikuid, me peame kogu süsteemi uuesti läbi vaatama meil on vaja lähenemist oma tegevuste ja poliitikate osas, meil on vaja tõsist realistlikku lähenemist. peame tegema tööd niimoodi, et Euroopa majandus oleks energiatõhus. me peame pöörama tähelepanu väga paljudele asjadele ja need tuleb kõik ühendada, sellepärast et ühel suunal tegutsemine ei aita meil CO2 heitmeid suurel määral vähendada oma arvamuse eelnõus äh, olen ma välja toonud ka mitmed prioriteedid, millele tuleks eelkõige tähelepanu pöörata. me peame pöörama rohkem tähelepanu näiteks teadusuuringutele, selleks et me saaksime välja töö, töötada äh, väikese heitmekogusega tehnoloogiat. samuti peaksime kasuta- äh,, suurendama taastuvenergia kasutamist taastuvenergiale tuleb teadusuuringute raamistikus pöörata suuremat tähelepanu nendeks uuringuteks tuleb eraldada rohkem äh, raha, praegu on äh, neile, nendeks uuringuteks, teadusuuringute raamprogrammist eraldatavad summad liiga väikesed. me peame ka suurendama energiatõhusust ja see on kõige äh, olulisem eesmärk, mille me endale hetkel peame seadma. me teame et, et kahekümne protsendine energiasääst, mida Euroopa kaks tuhat kakskümmend strateegia ette näeb, on midagi, mida on väga raske saavutada me peame ometigi keskenduma sellele eesmärgile tõenäoliselt ähm, peame hakkama mõtlema sellistele energiatõhususe eesmärkidele, mis on juriidiliselt siduvad. hoonete energiatõhusust tuleb parandada, selleks on vaja tegevuskava, äh, mis näeb ette ka rahalised stiimulid, energiataristu, äh, intelligentsed võrgud, intelligentsed arvestid, neid tuleb rohkem kasutada isegi kui uus taristu on olemas, võib-olla operaatorid ei ole huvitatud äh, selle kasutamisest. me peame tegelema ka sellise probleemiga nagu süsinikulekke. Äh, mõningad äh, sektorid kannatavad pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat kuna meil ei ole hüvitiste süsteemi, mis aitaks ära hoida konkurentsi moonutamist, seisame me silmitsi konkurentsimoonutustega kogu Euroopa Liidus. seega me peame arutama ka neid rahalisi vahendeid, mida tuleks kasutada, kui me tahame eh, saavutada neid eesmärke, mis teekaardis kirjas on ilma selliste stiimuliteta oleks äh, väga raske äh, luua selline süsteem, kus tõesti tahetakse investeerida rohkem energiatõhusatesse tehnoloogiatesse ja madala CO2 heitmega majandusse. meil on vaja ka korralikku e-, reguleerivat raamistikku, kus on äh, paika pandud ka selged eesmärgid, mida sektorid peavad saavutama. härra Vidal Gradas järgmisena aitäh. Euroopa Liit, nagu me kõik väga hästi teame, on võtnud ühepoolse kohustuse vähendada CO2 heitmeid kahekümne protsendi võrra aastaks kaks tuhat kakskümmend. ja seda võrreldes siis tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate tasemetega liikmesriigid võivad äh, täiendada neid eesmärke, seada endale siis keskpikas perspektiivis palju ambitsioon, ambitsioonikamad eesmärgid või äh, seada need eesmärgiks kahe tuhande viiekümnendaks aastaks. ja need eesmärgid võiks olla kuskil kaheksakümmend kuni üheksakümmend viis protsenti aastaks kaks tuhat viiskümmend seega on selge, et Euroopa Liit peab koordineerima äh, oma tegevust ja poliitikat mis on seotud nende uuse, uute eesmärkidega. see teekaart on oluline samm edasi nende eesmärkide saavutamisel. aga teekaart peab peegeldama ka meie kindlat poliitilist ja majanduslikku hinnangut olukorrale, milles Euroopa Liit täna on, sest see olukord mõjutab eesmärkide saavutamist kahele asjale tuleb tähelepanu pöörata. kõigepealt me oleme praegu väga ränga majanduskriisi keskmes, see kriis ei ole sugugi mitte läbi. teiseks, me oleme isoleeritud, me oleme üksi eh, nende jätkusuutlike ja keskkonnasõbralike meetmete ellurakendamisel tõsi, mõned äh, riigid üritavad meile järele äh, jõuda ja neil on ka häid tulemusi, näiteks tärkava majandusega riikides Hiinas, äh, Brasiilias, aga ärgem seda konteksti siiski unustagem. praegu oleme me siiski üsna isoleeritud. sellega seoses teeksin ka mõned märkused. kõigepealt me peame lootma erasektori peale, äriringkondade peale, eh, lootma, et nad tõstavad meie konkurentsivõimet. Eh, selleks, et eh, see kõik võimalikuks saab, tuleb kõigepealt ligi meelitada kapitali ning see on eelkõige poliitikute ülesanne. poliitikud peavad looma selli, sellise poliitilise ja reguleeriva raamistiku ning teiseks me peame laskma turumajandusel toimida vabalt ja me peame äh, hoolitsema selle eest, et see majandus oleks pikemas perspektiivis ka ette ennustatav. nüüd, äh, kui kõnelda energiast ja energia on oluline asi, kui me räägime CO2 heitmete vähendamisest. energiaturg mängib äh, väga olulist rolli, meil on vaja luua kõigile võrdsed tingimused selleks, et me saavutaksime tõesti selle, need eesmärgid, mis me heitmetega kauplemise süsteemile oleme seadnud. Euroopa riigi ja valitsusjuhid ähm, kinnitasid hiljuti, et heitmetega kauplemise süsteem on peamine vahend äh, CO2, vähese CO2 heitmega majanduse saavutamiseks. antud hetkel meie CO2 heitmete vähendamine sõltub eelkõige toetustest ning igasugused toetused moonutavad turgu Äh, probleeme, kui mõtle, mõelda siin just pikemaajalisele strateegiale, seisneb selles, et ettevõtted, ettevõtete valikud ei saa rajaneda ainult toetustele. Äh, selline käitumine moonutab turgu ning äh, omab väga negatiivseid tagajärgi ka pikemas perspektiivis. tõepoolest, sest heitmetega kauplemise süsteem vajab parandamist, eriti vajab see süsteem läbipaistvuse suurendamist, aga on äärmiselt oluline, et toetused, äh, et nende maksmine lõpetataks. loomulikult, kui me kõrvaldame toetused, siis me ei tohi äh, ei tohi sellel olla äh, tõsiseid lühiajalisi tagajärgi, aga nagu ma juba ütlesin, toetustest tuleb pikemas perspektiivis vabaneda nüüd toetustepõhiselt süsteemilt äh, eemaldumine on väga keeruline ülesanne, seda tuleb hoolikalt planeerida. ning äh, seda ei tohi mõjutada äh, igasugused valimistega seonduvad lühiajalised kaalutlused. mis puudutab teekaarti, siis see peab peegeldama selliseid strateegilise tähtsusega otsuseid. me peame äh, investeerima eh, teadusuuringutele vähese süsinikheitmega majanduse vallas, aga me peame lubama, võimaldama ka sellistel tehnoloogiatel saavutada kiire juurdepääsu Euroopa turule. nii et, et ka meie tööjõud suudaks uue, selle uue konkurentsiolukorraga kohaneda. niisiis ma usun, et Euroopa Liidu oluline roll on seotud just nimelt pikaajaliste projektidega, näiteks ITER-iga mitte keegi ei kahtle selles, et Euroopa Liit mängib olulist rolli energiatõhususes. tegemist on teemaga, mida me täna äh, äh, hommikul samuti arutame. veel üks oluline äh, aspekt on äh, meie äh, võrkude koostalitusvõime parandamine. kui me ei hakka oma võrke ühendama, kui me ei hakka neid kohandama muudatustele, mis meie energiakombinatsioonis on tekkinud, siis energiavarustuskindluse tulevik ähm, on hukule määratud. ma räägin investeeringutest, eriti sellistel rasketel aegadel nagu praegu Äh, ka sellistel aegadel on need investeeringud äärmiselt olulised, keskkonnasõbralik energia on kallis ning äh, eriti siis, kui me peame seda juurutama üksinda. me peame turg, turul laskma neid äh, kulusid realistlikult analüüsida, et investorid saaksid siis õiget sõnumit. vaja on soodustada töökohtade loomist, keskkonnasõbralikke teadmisi mina jagan paljude seisukohta, et see raport on väga õigeaegne ning just nimelt praegu on hetk äh, võtta vastu need otsused, mis mõjutavad meie majandust. jään ootama koostööd raportööriga ning ülejäänud kolleegidega äh, ning ja igatahes härra Pirillo sõnavõtust jäi mulle küll väga positiivne mulje selle koostöö osas. aitäh. ja ma paluksin, et te teeksite lühemalt, siis saavad rohkem inimesi sõna võtta. ja nüüd äh, kolleeg Franco. mikrofon palun kõnelejale. suur tänu, suur tänu, härra esimees. ma tahtsin ähm, ka võtta sõna sellel energiatõhususe teemal. mulle tundub, et äh, meie eesmärgiks loomulikult ei ole seada küsimärgi alla selle raporti detailsust, kuid me oleme huvitatud rohkem määrusest kui direktiivist, mis on, mis ei annaks ainult suuniseid liikmesriikidele me tahame jääda nende seisukohtade juurde, mille me võtsime vastu kümnendal juunil kaks tuhat üksteist Energianõukogule, jättes liikmesriikidele teatava mä- äh,, liikumisruumi energiatõhususe osas. ma tahaksin teie tähelepanu pöörata ka punktile number kümme, mis puudutab äh, sooja- ja elektrienergia koostoimimist, see on natukene liiga täpne. kas te räägite ikkagi õigest asjast? tundub siiski, et räägin vist tõesti järgmisest. ma tahtsin energiatõhususe direktiivist rääkida. proua Hipner. E, suur tänu, e, daamid ja härrad. see teatis e, hõlmab endast hõlmab endast infot tuleviku kohta ja prognoositava sündmuste kohta, mis puudutavad äh, meie tegevusi, vähese CO2 heitega majandusele üleminekuks ja selliste tehnoloogiate väljatöötamiseks, mis ei tooda süsinikdioksiidi heiteid loomulikult praegu on väga raske tuua sisse siia lisakärpeid ja see ei, see ei ole õige aeg, me peame need kulud kandma, aga vaatamata majanduskriisile ja mul on väga hea meel, et me oleme juba äh, mõe-, mõtlemas aastale kaks tuhat viiskümmend, tulevased põlvkonnad on need, kes sel-, nendest otsustest kasu saavad, aga tulevikule tuleb ju mõelda ja me peame järgnevatele põlvedele nii palju kui võimalik ära tegema. härra Vidal Quadras ütles, et Euroopa Liit on võtnud endale väga selged kohustused. me oleme võtnud äh, paralleelselt äh, väga tõsiseid kasinuskavasid vastu ja, ja üritame energiatõhusust siis saavutada ja kärpida heitkoguseid. me peaksime kõigele lähenema, nagu ma ütlesin, nii ajalisest perspektiivist kui ka finantsperspektiivist. madala, vähese süsinikdioksiidi sisaldusega majandus, kas seda on võimalik ainult äh, energiatõhususega saavutada, aga võib, võib-olla peaks ka suurendama meie kulusid teadus- ja arendustegevusse sellepärast ilma selleta ei ole võimalik äh, vähese CO2 sisaldusega majandus, isegi kui me kasutame mittetraditsioonilisi energiaallikaid või taastuvaid energiaallikaid. ka niinimetatud ökokohad äh, nõuavad ju energiat äh, ja me peame tegema endast kõik selleks, et novaatorlikku ideid toota me peame kasutama kaasaegseid energiatootmisviise, me peame tagama selle, et need on algusest peale tõhusad, tõhus peab olema ka energia ülekandmine. meie lõpptarbija peab samuti mõistlikult suhtuma ja, ja oma käitumist muutma. näiteks oma elamuid paremini soojustama ja nii edasi, see kõik panustaks meie lõppeesmärgile. see ju aitaks parandada energiatõhusust nii algallikas kui ka lõpptarbija puhul. ja tuleb tagada see, et meie turumajandus oleks ilusti tasakaalus. me peame suutma näidata, kus mastaabisääst tekib, kuidas tagada konkurentsivõime ja me peame kindlasti võtma äh, meetmeid äh, rohkemate töökohtade loomiseks, kuid ilma rahaliste vahenditeta ja selle rahalise poole läbivaatamiseta jõuame just kuigi, kuigi kaugele. ja me peame tagama selle, et need rahad lähevad kõigesse kohta. ei saa pidevalt anda subsiidiumeid äh, lõputult. kui me toetusi anname, siis need tuleks suunata kõige tõhusamatesse lahendustesse. esimees, ma kohe lõpetan. üks asi on minu meelest äh, sellest raportist väljas, nimelt energiat kasutatakse ka toormaterjalide ja, ja maavarade kasutamiseks. võib-olla peaks rohkem ringlusesse võtmisele tähelepanu pöörama. suur tänu! proua Tšiseli. Hvala lepa. Um, zelo se strinjam s tem, kar je poročevalec pripravil. Suur tänu! mina olen täiesti nõus raportööriga. nimelt, et kui me räägime keskkonnaeesmärkide saavutamisest, siis tuleb meil vaadata ka seda, mida teevad meie naaberriigid ühelt poolt on meil meetmed ja see, mida siiamaani kahe tuhande kahekümnenda aasta strateegia raames on tehtud, kuid teiselt poolt tuleb ka mõelda selle peale, mis pärast seda juhtub. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks on meil eesmärgid paika pandud, kui palju tuleb vähendada, aga me peaksime mõtlema ka selle peale, mis saab pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat, mida me siis soovime teha. ja tööstuskomisjoni ülesandeks on just selle küsimusega tegeleda. ma usun, et äh, me peame mõtlema ka selle peale, mida on vaja tööstusel, meil on vaja stabiilset keskkonda, ka stabiilset investeerimiskeskkonda ja investeeringuid tuleb teha just nendesse valdkondadesse, mis on ka meie pol-, prioriteetsed poliitikavaldkonnad. tuleb küsida, kas me pigem peaksime toetama siduvaid eesmärke või nimetatud direktiivi. mis saab pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat. me peame mõtlema, mis on selleks ajaperioodiks kõige parem, me peaksime toetama äh, kõike seda, mis juba on ette nähtud, aga mõtlema veel ka uute eesmärkide peale. komisjon on nõudnud, et me tegeleksime sektoritega eraldi me peaksime endalt küsima, mida me tahame, kas me soovime kasvuhoonegaaside heitmeid vähendada või me soovime toetada öö, äh, CO kahe, vähese CO kahe heitmetega, vähese CO kahe heitmetega majandust ehk nii-öelda puhast majandust. nii et me peaksime rohkem tegelema selle küsimusega. eriti tähtsaks küsimuseks on ka tarbimise probleem, mida kodanikud Euroopas tarbivad ja me peaksime mõtlema, kui palju heitmeid tekitame meie ise oma käitumisega. mulle tundub, et siiamaani pole me selle küsimusega veel tõsiselt tegelenud ja ma usun, et on viimane aeg, et me sellega tegelema ka hakkame. härra Chateau, palun. suur tänu, härra esimees. üks suur Itaalia mõtleja ütles, et kriis tekib siis, kui äh, vana maailm ei taha lahkuda ja kui uus maailm ei taha sündida. ja me oleme täpselt sellise probleemi ees energiamaastikul. Äh, ma kuulasin hoolega härra Vidal Quadrast, aga mulle tundub, et ma ei saanud ikkagi päris täpselt aru. kui ta ütleb, et äh, me ei taha erasektori toetusi ettevõtjatele kas ma siis saan aru, et ta tahab, et me lõpuks äh, võtaksime, lõpetaksime ka ettevõtetele nende CO2 kvootide tasuta andmise, see on ju ka äh, ettevõtetele riigiabi andmine. kas ma saan aru sellest, äh, tema sõnadest aru, et meie poliitiline eesmärk energeetika valdkonnas, kliimaeesmärgid peaksid vastama Eh, teaduslikele uuringutele ja kui me, kui selle vastus on jah, et siis me seame endale koheselt aastaks kaks tuhat viiskümmend tõsiseltvõetavad eesmärgid, et eh, kaheksakümmend, et üheksakümmend viis protsenti tuleb vähendada CO kahe heitkoguseid, teadlased ütlevad just seda. Eh, öeldi ju seda, et me peame seda tegema järgnevatel aastatel või seame endale eesmärgid vähemaks kui kümneks aastaks, eh, mida tuleb kogu aeg üle vaadata, mis tekitab ebastabiilsuse, ebastabiilsust ja mida ettevõtted eh, absoluutselt ei usalda ärge unustage seda, et äh, kui me räägime sellest, et ainult Euroopa on endale seadnud ambitsioonikad eesmärgid, siis see ei ole tõsi. Jaapan vaatamata Fukushima õnnetusele on, on äh, hoidnud äh, alal eesmärgi aastaks kaks tuhat kakskümmend heitkoguseid oluliselt vähendada ja nende eesmärgid on küll ambitsioonikamad ja tõsiseltvõetavad kahekümne protsendiga kui meie see kolmekümne protsendi mm, eesmärk ja mulle tundub, et äh, me ei tohiks, sellepärast et me oleme majandus- ja finantskriisis, mis on väga sügav küll jah, äh, pöörduma tagasi äh, selle juurde, mis võiks kahjustada kliima arenguid ja mis pidurdab tööstuslikku revolutsiooni. härra esimees, see Euroopa Komisjoni suhteliselt lineaarne lähenemine tuleb Eh, siin välja öelda otsese, me ei saa eh, eeldada, et eesmärke täidetakse, eh, mis tegelikult tähendab seda, et lõpuks me jällegi ootame, enne kui hakatakse midagi tõsist üldse ette võtma. me ju teame samas teaduslikele andmetele põhinedes, et nii kiiresti, kui me saadame välja õiged signaalid, seda vähem see läheb maksma, seda odavam on see keskkonna jaoks seda odavam on see rahalises mõttes ja seda odavam on see tööstussektorile ja sots-, sot- ähm,, ühiskonnale laiemalt. meie lähenemine peab olema äh, palju rohkem vastava meie eesmärkidele, me peame äh, kuulama ära teadusmaailma, me peame äh, oma äh, CO2 jalajälge tõsiselt suhtuma, Euroopa öö, äh, öö, äh, ja ka finantsilises mõttes äh, me ainult kuusteist protsenti äh, maailma süsinikuturust omame, tegelikult see ei ole vastuvõetav, me peame koheselt äh, tegutsema hakkama ja lõpetagem see pidev värisemine. härra Roil ütleb, et me peame nüüd natukene kiiremini rääkima proua Hall Davis, Vidal Quadras veel kord ja siis on meil veel kaks suurt päevakorrapunkti. nii et tehke palun lühidalt Yeah, number after. Parce no, que... no, no, no, please. No. härra Vidal Quadras, ma tahan sõna sellepärast, et härra Jadot pööras, pöördus minu peale, minu poole äh, ja minu meelest on äh, hea tava kohane, et ma talle ka vastan ka. no, no Ähm, meil on veel ka teisi kolleege, nii et kui te, nemad on nõus, et teie esimesena sõna saate, siis palun väga, aga siin on teised kolleegid enne teid veel. Äh, kas te olete nõus, et Vidal Kadras saab enne teid sõna, kui mitte, siis jah, palun, teil on sõna uh,. suur tänu, härra esimees. härra Shadow, mina kui ma räägin pikemas perspektiivis äh, kõikide toetuste andmise mm, eemaldamisest, siis ma mõtlen kõiki neid. on oluline, et turujõud äh, kujundavad välja kõige tõhusama meetodi selleks, kuidas jõuda meie eesmärkideni. mingisuguseid erandeid ma siin seega ei tee ja üks asi, mida ma tahtsin veel öelda, ei ole vasturääkivusi erinevad äh, meie poliitika eesmärkide vahel, kui me räägime heitkoguste vähendamisest. heitkoguste vähendamine on hea keskkonnale äh, ja on hea ka ju meie majanduse konkurentsivõimele ja äh, tarnekindlusele. see on tervik ja siin ei vasturääkivusi ei ole ja veel viimase punktina tuleb arvestada ka sellega, et lühimas perspektiivis Äh, ilmselt tähendab see kriis väga tõsist äh, survet valitsustele, omavalitsustele, regionaalvalitsustele rahalises mõttes ja see kindlasti äh, mõjutab otseselt ka riigiabi summasid või toetussummasid. kas te ei saa eirata? proua Hool. suur tänu minu meelest on väga oluline, et me seda pilti liiga mustaks ei maaliks, härra Vidal Quadras muidu ei ole selline pessimist, aga täna on ja loodetavasti nüüd ta ei taha lisaaega selleks, et öelda, et ta ikkagi on optimist jah, olud muutuvad äh, tõesti praegu, kuid ärgem unustagem, et tegemist on ikkagi võimalusega, võimalusega küll ka ohuga, aga me peaksime natukene positiivsemalt suhtuma sellesse, mida see võimalus meile pakub. Euroopa Liit, äh, nagu me siin kuulsime, on isoleeritud seisus. kuid teisalt võiks sellele läheneda ka teist poolt. nimelt, et Euroopa on liidripositsioonil ja liidripositsioonil olemine äh, annab ühe eelise nimelt, et kui meil õnnestub oma majandusi ja oma energia kasutamist natukene tõhusamaks muuta, on meil sellest tulemas üks tõsine majanduslik eelis ja kui me oleme esirinnas ka vähese CO2 heitega majanduse puhul eh, ja kujundame välja vastavasisulise tehnoloogia, saame me selle ülejäänud maailmale pärast maha müüa, nii et minu meelest ei ole me küll eh, sugugi mitte halvas positsioonis, vaid pigem eelispositsioonil härra Pirillo raport ütleb, et energiatõhusust, tõhusust on väga raske saavutada. tõsi see on, et me ei saavuta praegu oma energiatõhususe eesmärki kakskümmend protsenti, vähemalt me selles suunas ei liigu, vaid pigem kümne protsendi suunas, sellepärast ongi vastu võetud energiatõhususe direktiiv. aga kui me oma tööd teeme siiski alguses korralikult, siis on see kahekümne protsendi eesmärgi saavutamine ka pärast lihtne ja see omakorda teeb ähm, palju odavamaks äh, äh, selle vähese CO2 heitega majanduse teekaardi ülevõtmise, nii et ma arvan, et me peaksime lähenema siiski positiivsemalt, äh, kui me mõtleme kogu sellele teekaardile. proua Hertsog. suur tänu, härra esimees, mul on mõned üksikud märkused kas me oleme liidripositsioonil. tegelikult küsimus ei olegi minu meelest selles, minu meelest tuleb tagada see, et te, et see edenemiskava aastaks kaks tuhat viiskümmend, et selles osas me oleksime kõige kiiremad jooksjad Äh, sellepärast et kui me praegu oleme teistest äh, maas, siis see on probleem. raportöör äh, on oma arvamuse koostanud väga hästi, mul on väga väikeseid märkuseid teha, mis võib-olla puudutavad teksti sidusust. lõikes kolm kutsub ühenduse programmide ja poliitika paremaks kooskõlastamiseks üles ma arvan, et ka ühenduse programmide sees võiks järjekindlus olla suurem, eriti kui me räägime rahalistest vahenditest, siis me tihti näeme, et me oleme verd, higi ja pisaraid valmis valama teatud eesmärkide ja projektide nimel, aga mitte raha selleks andma. nii et ma arvan, et tulevikus tuleks see natukene paremini sõnastada finantsraamistikus selle kohta, millised meie prioriteedid aastaks kaks tuhat viiskümmend siiski on. ja viimasena märgiksin et teel aastasse kaks tuhat viiskümmend tuleb üks peatus teha aastal kaks tuhat kakskümmend ja me peame mõistma seda, et need kaks tuhat kakskümmend eesmärgid on täidetud selleks aastaks ja siis hakkame edasi vaatama aastasse kaks tuhat viiskümmend. tunnustus aga arvamuse koostajale. minu meelest on väga kena, et parlament juba kahe tuhande viiekümnenda aasta kohta oma seisukohti avaldab. suur tänu! ja nüüd äh, härra Davis, kes on siis vastutava komisjoni esindaja. suur tänu, härra esimees, suur tänu selle võimaluse eest sõna võtta, ma olen keskkonnakomisjonis raportöör selles küsimuses ja äh, suur tänu härra Piriliole, et ta minuga nii valmis olnud koostööd tegema, ta käis teisipäeval meie komisjoni ees. mind ausalt öeldes jahmatab selle arutelu iseloom äh, tööstuskomisjoni arutelu on nimelt, mulle tundub, ökoloogilisem kui keskkonnakomisjonis, see on täiesti jahmatav, kõik minu eelarvamused on pu-, purunenud kildudeks viimase pooltunni jooksul. parlamendil on uuel aastal ees väga tõsine hääletus täna on teada seda, et ainus eesmärk, mille Euroopa Liit on kokku leppinud äh, CO2 vähendamiseks, on aastaks kaks tuhat kakskümmend vähendada seda kahekümne protsendi võrra. praegune see edendamiskava äh, räägib aastast kaks tuhat viiskümmend ja vahepunktidest äh, aastal kaks tuhat kolmkümmend ja kaks tuhat kakskümmend muidugi, kui me selle vastu võtame, selle edenemiskava Euroopa Liiduna, siis komisjon esitab terve rida poliitilisi instrumente selle kohta, kuidas neid eesmärke saavutada praegu on asi aga jäänud kinni eh, nõukogus ja mitte miski, mis meie teeme, seda ei muuda. aga kui me selle edenemiskava tagasi lükkame, kui see on siis ühesõnaga ummikus nõukogus ja parlament selle maha hääletab, siis tegelikult annab see võib-olla surmava loo-, löögi meie kliimapoliitikale. millise signaali see saadab välja tööstusele? tööstus on siis täiesti segaduses selle kohta, mida tulevik toob keskkonnakomisjonis oli arutelul kaks küsimust. esiteks, kas üldse inimesed usuvad kliima soojenemisesse? kas me oleme nõus enamus teadlastega, et äh, inimtekkeline kliima soojenemine on reaalsus ja et see on väga ohtlik ja oli meil liikmeid, kes ütlesid, et ei, et see on äh, vulkaanidest ja ma ei tea, millest põhjustatud ja, ja mind täiesti jahmatab, et äh, siin keegi pole vastu olnud igas äh, maailma riigis on teadusakadeemia ja pole mitte ühtegi teadusakadeemiat maailmas, kes oleks enamus teadusringkondade seisukohale äh, vastu olnud. ja teine küsimus, millega meie olime silmitsi, et kas Euroopa kavatseb üksinda edasi liikuda, arvestades seda, et rahvusvahelist äh, kokkulepet ei ole. kas Poolale tuleks teha ettekirjutus oma kivisöejaamad kinni panna, kui, kui Hiina neid samal ajal ehitab? mina ütleksin äh, tõesti nii nagu paljud siin, et Euroopa majanduse huvides on suunata pilk tulevikku. jah, Hiinas ehitatakse söel töötavaid äh, äh, elektrijaamu, kuid samas ehitavad nad ka kõige rohkem madala CO2 heitega jaamasid. Nemad nädalavahetusega suudavad palju teha. milline on siis tulevik, kas me tõesti arvame, et aastal kaks tuhat kolmkümmend endiselt Euroopa ehitab äh, traditsioonilisi söel põhinevaid äh, jõujaamu? ei, ilmselt mitte keegi ei arva nii, me peame suunama pilgu tulevikku, me peame tagama selle, et me ei jää jälle kaotajaks, nii näiteks nagu me oleme äh, jäänud kaotajaks päikeseenergiat võimaldavate vahendite ehitamise osas. ma võrdlen seda kõike Ühendkuningriigiga aastatel viiskümmend. me olime üks äh, suurimaid tööstusriike, aga, aga meie tööstus äh, ei olnud saanud piisavalt investeeringuid, meil ei olnud sõja, pärast sõda mitte mingisuguseid investeeringuid, vaadake Saksamaa, mis tegi samal ajal tohutud investeeringud, majandusime, nii nagu Hiinal praegu ja mulle tundub, et Euroopa on samasuguses olukorras äh, nüüd, äh, nüüd jõujaam. Äh, Hydroelectric on tulnud välja oma äh, CO kahe, madala CO kahe heitmega edendamiskava ja ütleb, et see on täiesti võimalik. aga nagu üks asi on muidugi selge, et me ei saa pidurdada mitte kuidagi tuumaenergia kasutamist tööstuse poolt või süsiniku sidumist ja ladustamist tööstuse poolt, kui nad seda tahavad. kõik vahendid peaksid olema võimalikud ja teine asi, me peame kuidagi lahendama probleemid heitkogustega kauplemise süsteemis, aga praegu on kahjuks söe hind märksa väiksem, kui me arvasime, et ta on kolm aastat tagasi. me arvasime, et ta on umbes kolmkümmend eurot, mitte kümme eurot nagu praegu. nii et meil on väga selgeid meetmeid, vahendeid võtta selleks, et kindlust anda tulevikuks me võime siin rääkida sellest, et jah, võib-olla aasta kaks tuhat kakskümmend viis tuleb saavutada seda või kaks tuhat kolmkümmend, aga otsused tuleb langetada nüüd, tuleb tagada see, et äh, energiatootjad langetavad oma otsuseid, siis teades, et mis toimub aastal kaks tuhat viiskümmend, nemad mõtlevad nelikümmend aastat ette. sellega ma lõpetan, härra esimees, meie maailm äh, muutub väga kiiresti maailma majanduses kahjuks äh, on mõned võitjad, mõned kaotajad ja palun pangem panused meie tulevikule ja olgem võitjad. suur tänu! kui te nõus olete, kolleegid rohkem, sellega lõpetame, üksteist oktoober, muudatusettepanekute tähtaeg, järgmine päevakorrapunkt kakskümmend kolm, finantskriisi mõju Euroopa Liidu liikmesriikide kaitsesektorile, härra Tošenovski on meie raportöör ja palun, teil on sõna. aitäh. Padek finanční krize na odvětví obrany v členských státech Äh, niisiis, äh, see raport äh, käsitleb finantskriisi mõju liikmesriikide kaitsesektorile. tegemist on arvamusega, mille me oleme koostanud Välisasjade komisjonile ja kuna me arutame seda asja esmakordselt, siis ma teeksin mõned sissejuhatavad märkused, selgitamaks menetlust. kõigepealt milliseid allikaid me kasutasime me vaatasime äh, siis neid äh, kirjutisi, mis aval-, oli avaldatud sellel teemal, kuidas äh, finantskriis on kaitsesektorit mõjutanud, tuginesime siin kaitse allkomisjoni materjalidele, samuti kasutasime ekspertide teadmisi ning kaitsesektori esindajate teadmisi. meil tekkis ka üks probleem seoses selle teemaga. meil on, tegemist on väga keerulise teemaga, kõik on sellega nõus. me üritasime siis äh, arvamuses koondada kõik nelja punkti, mis üksteiselt loog-, üksteisest loogiliselt järelduvad esimeses punktis öeldakse kohe, et finantskriis on haaranud üha rohkem Euroopa Liidu liikmesriike ja et esimene finantskriisi laine eh, oli eh, osades valdkondades eh, rohkem tunda kui teistes sektorites. ja eriti oleme me toonud välja just kaitsesektori, on täiesti selge, et kaitsesektori rahastamisele avaldas finantskriis, andis finantskriis suure hoobi. siis teiseks räägime me sellest, et kaitsetööstus on liikmesriikide pädevuses ja et ka selles valdkonnas on tegemist väga spetsiifiliste ja konkreetsete tellimustega liikmesriikidelt siin on ka väga range kord paika pandud, kuidas neid tellimusi läbi viiakse ja seepärast on ka koostöö erinevate liikmesriikidega väga raske. kolmandas punktis me ütleme, et erinevates liikmesriikides on kaitsetööstuspoliitika erinev ja seetõttu on tegemist väga keerulise küsimuse ja keerulise protsessiga üritatakse luua mingitki kooperatsiooni sellises tähtsas valdkonnas nagu äh, kaitsetööstuspoliitika ja Euroopa Kaitse agentuur mängib siin väga suurt rolli, samamoodi nagu ka NATO. Need organisatsioonid peavad erinevate liikmesriikide vahelist koostööd toetama. ja neljas punktis keskendutakse meetmetele, millest meie arvame, et nad aitavad kriisi mõjusid vähendada, ehk jällegi äh, kaitseotstarbeline koostöö, erinevate kaitsepakettide väljatöötamine vastavalt äh, direktiivile, mis vastu võeti kahe tuhande üheksandal aastal. väga tähtis on suurendada konkurentsivõimet, aga ka siinkohal tahan ma öelda, et just selles äh, spetsiaal, spetsiifilises valdkonnas on väga palju erinevaid mõjutusi, mis teevad selle asja lahendamise väga raskeks. ühte väga tähtsat rolli mängib siin ka teadus- ja arengutöö, arendustöö ja ka siin jällegi erinevate liikmesriikide koostöö on väga tähtis. kuna aega on vähe, ei hakka ma siin rohkem üksikasju selgitama, vaid tahan tänada kõiki äh, kaastöötajaid äh, ja kõiki teisi, kes aitavad arvamust koostada. sest tegime seda puhkuste ajal meie jaoks oli tähtis koostada võimalikult kõikehõlmav äh, tekst äh, ja tahaksin veel öelda, et muudatusettepanekute tegemise tähtaeg on üheteistkümnes oktoober ja kümnendal novembril peaksime hääletama ning mul on väga hea meel, kui variraportöörid minuga koostööd soovivad teha ning ootan juba põnevusega teiega kommentaare, sest need kohe kindlasti aitavad seda arvamust veelgi parandada. sest tegemist on tõesti väga tähtsa küsimusega tuleviku suhtes. härra Odi, palun. Äh, suur tänu, härra esimees, ma tahaksin tunnustust avaldada meie raportöörile selle teema lahkamise eest ja nende esialgsete mõtete eest, mille ta on arvamusse kirja pannud Äh, tegelikult on tegemist ju äh, väliskomisjoni väga huvitava raportiga ja tööstuskomisjon peab väga selgelt välja ütlema, kas meid see teema huvitab või ei. miks ma sellest räägin? seda sellepärast, et ma olin äh, seitsmenda raamprogrammi vahearuande raportöör ja ühes sõnastuses, mis kahjuks läbi ei läinud, et meie komisjon sellest räägiks, räägiks nimelt, just nimelt siis kaitsesektori kaasamisest, et kaitsesektoril on oma roll mängida, aga kahjuks ma jäin selles mõttes alati kaotajaks. nii et me peame enda käest küsima, kas see teema meid huvitab. kui see meid huvitab ja need kuulamised, mida on korraldatud äh, Äh, teinekord sama suures äh, saalis äh, kui see ja see on alati olnud täis ja tööstuse esindajad on alati öelnud seda, et neid küll huvitab see, et meid, meie neid huvitaks, meie nendest huvituksime. see on väga tõsine teema, pärast külma sõda on kõik liikmesriigid vähendanud oma kulutusi sõjaväesektorile, sõjasektorile nüüd oleme kriisis, kriisis, mis on ähm, kärpinud avalikke vahendeid, meil on järjest rohkem äh, vahendeid kaitsesektoris arengutöö tegemiseks ja riigid äh, sõlmivad kahepoolseid lepinguid, üks nendest minu kodu riigi äh, sõlming, sõlmitud leping Ühendkuningriigiga ehk siis Prantsuse ja Ühendkuningriigi leping ja selliseid arenguid arvestades me peame väga tõsiselt äh, mõtlema sellele, milline on praegu arendustegevuse osa kaitsesektoris. Äh, Euroopa Liit ja Euroopa Liidu liikmesriigid äh, kulutavad neli korda vähem teadustööle kaitsesektoris kui Ühendriigid ja see on tegelikult täiesti absurdne olukord äh, meie rahva julgeolekut arvestades. nii et on tagumine aeg sellele tähelepanu pöörata, meil on Euroopa äh, Kaitseagentuur, äh, artikkel nelikümmend viis aluslepingust on selle loonud, kuid sellel agentuuril ei ole mitte mingisuguseid rahalisi vahendeid ja nüüd meie peame poliitikutena leidma siin mingisuguse lahenduse. me peame mõtlema sellele, kas me tahame ja miks mitte investeerida nii-öelda kaheotstarbelistesse vahenditesse, mis võivad teenida siis nii sõjalist kui ka ka tsiviilotstarvet. kui me seda ei tee, siis äh, me laseme käest võimalused, mis aitaksid konsolideerida meie tööstusbaasi ja just nimelt meie komisjoni roll äh, koostöös väliskomisjoniga loomulikult on äh, tunda huvi meie kaitsetööstuse vastu Äh, ma ei hakka siin rääkima pikalt-laialt, äh, kuid ma tahaksin tõesti tänada meie raportööri, ma olen veendunud, et me leiame õige sõnastuse, et meil oleks võimalik tagada äh, mastaabisääst, kui kõik liikmesriigid mõtleksid sellele asjale üheskoos, nii diplomaatiale, tolli küsimustele, nii edasi, on terve rida asju, mida võiks arutada ühiselt Äh, selleks, et kuidagi tagada mastaabisääst liikmesriikides, kui me jagaksime oma teaduslikku baasi, siis on meil võimalik hoida siin kindlasti ka kõige targemad insenerid äh, Euroopas. meil on praegu see oht, et Euroopa kaotab oma koha maailmas ja et meie kaitsesektor Eh, kaotab võimaluse olla uhkelt Euroopa strateegia, sellepärast et läbi selle kaitsesektori me saame ju toetada Euroopa rahvast ja et see on eh, lahutamatu osa meie ühtsest kaitsepoliitikast. härra Veeber. suur tänu. Eh, kaitsesektor on kahesaja neljakümne miljardi euro suuruse mahuga äh, tööstus. Äh, seal on üks koma kaheksa otsest töökohta, kaks koma kolm kaudset töökoht, miljonit kaudset töökohta, äh, nelikümmend miljardit eurot ekspordimahtu, nii et seega tegemist ei ole sugugi väikese sektoriga samas tuleb ju lisada lisaks seega, et kaitsesektor tagab meie mandri Eh, kaitse ja sõltumatuse. kuid arvestades majanduskriisi ja seda, et investeeringuid sinna on oluliselt kärbet, kärbitud, me tunneme neid kärpeid, need on tõsised, aga kõike teeb veel hullemaks see, et konkurents maailma tasandil on väga võigas, sealhulgas ka Euroopa riikide vahel ja Euroopa huvid põrkuvad. see tähendab seda, et Euroopa kaitsesektori ja relvasektor eh, killustub, eh, eriti kahjulik on see VKE-dele Äh, ja eurodollari, euro ja dollari vahelised suhted ja see, et seal ei ole tasakaalu, äh, teeb ka asju hullemaks. meie tööstuse tendents on muidugi äh, kasvu otsida sealt, kus seda on võimalik ja priviligeeritakse Euroopa väliseid strateegilisi partnereid. kui selline mõtteviis jätkub, siis mis saab meie soovist luua ühtne relvaturg Euroopas kolleeg Odi juba siin rõhutas kõige olulisemat. nimelt, et Euroopal ei ole praegu seda tehnoloogilist suutlikkust, mis võib tulevikus saada määravaks äh, ka kriisiolukorras. aastast kaks tuhat üheksa selles valdkonnas kulutasid liikme, Ühendriigid äh, sada kuuskümmend miljardit dollarit igal aastal teadustööks, äh, kolmkümmend miljardit aga ainult Euroopa Liidus. sellest lihtsalt ei piisa selleks, et lootagi seda, et me jääksime mm, äh, esigruppi. loomulikult äh, on asi rahas, tuleb teha jõupingutusi selleks, et kuidagi meie kulusid ratsionaliseerida, tulla välja sellest süsteemist, kus kõike tehakse väikeste öö, äh, kobarate kaupa, kõik peab olema ühtlustatud, me peame ära kasutama oma vahendeid ja ekspert, tehnilist ekspertiisi öö, oma eesmärkide seadmiseks toetama äh, vahendite kahest kasutamisvõimalust, äh, kaasama kosmosetööstuse ja nii edasi. nimelt arvatakse et, et kuuskümmend protsenti kaitse äh, kulutustes tegelikult mõjutavad ka tsiviilsektorit. väga paljud riigid on teinud avaldusi Euro-, Kaitse Euroopa äh, väljakujundamiseks, aga tegelikkuses juhtub hoopis vastupidine. liikmesriikide huvid ainult rohkem tõusevad esile, koostöö Euroopa üleseks, soov Euroopa üleseks koostööks ainult väheneb tuhande üheksasaja kaheksakümnendatel aastatel olid meil suured Euroopa-ülesed projektid, raketiprojektid, näiteks Milan helikopterite projekt Eh, Eurofightersid eh, projekt ja nii edasi, neid oli palju. aga Euroopa tasandil ei ole kaheksakümnendatest aastatest aga enam mitte ühtegi eh, ühisprojekti käivitatud eile me rääkisime nendest satelliitnavigatsiooniprogrammidest, näiteks nagu GMS ja teised, nendega on meil tõsiseid raskusi. kas me säilitame oma suutlikkuse või mõistame, et kui me seda ei suuda, siis me jääme ilmselt äh, sellisesse olukorda, kus me rahvusvahelises konkurentsis ei suuda enam mitte kunagi äh, püsida. Äh, kriis ja absurdsus, mis praegu valitseb, peaks tegelikult meid viima oma pädevuste kinnistamisele selleks, et me oleksime väiksemate kuludega võimelised rohkem ära tegema kui me ei suuda oma kaitsetööstust reformida, on ilmselt täiesti tõenäoline, et kaob kõigepealt meie pädevus ja kaob kogu meie kaitsesektor, mis annab surmava hoobi meie strateegilisele autonoomsusele. me peame kiiresti teadma teatud tingimused, üks nendest tingimustest on see, et Euroopa Liit peab andma tugeva tööstusliku baasi meie kaitsesektorile ja sellepärast ei saa ma nõustuda äh, härra Toženovski lõppjäreldusega, sellepärast et tema arvab, et äh, ühtne kaitsepoliitika oleks li-, äh, liikmesriikide suveräänsusele ohuks. punktis number kolm tahaksime teha ühe muudatuse, härra Toženovski teeb siin ettepaneku, et et kaitsepo-, tööstuspoliitika puudumine on lood, ähm, et kaitsetööstuspoliitika olemas oleks majanduslikust seisukohast küll loogiline, kuid õnnestaks ühtlasi riikide suveräänsust, kui see on nii, kui me ei lähene ühtselt ähm, sellele, siis justkui säilib suveräänsus. ei, me peame toetama siiski koostust, me ei taha ju äh, seda, et materjale toodaks igaüks eraldi oma nurgas, sellepärast et nii me jääme mandrina kaotajateks. härra Dušanovski, palun Děkuji, pane předsedo, jenom pár slov na závěr, já bych chtěl. suur tänu, härra esimees, lihtsalt lõpetuseks äh, paar sõna. tahan eriti tänada kogu selle arutelu eest ja tänan vastata härra Odi küsimustele. see küsimus, mille te esitasite, et kas need probleemid äh, kuuluvad ka meie komisjoni pädevuse alla vaadates arutelusid, mis siiamaani on toimunud, olen ma veendunud, et seda küsimust peab arutama ka meie komisjon. teadustöö kaitsesektoris on väga tähtis. seda näeme me ka, kui vaatame, mis toimub meie ümber ja seda näitavad ka sündmused Põhja-Aafrikas. ka Põhja-Aafrika sündmused veensid meid selles, et on tähtis tegeleda kaitsesektori toetamisega. me peame mõtlema ka selle peale, et kõrgtehnoloogiat hakati kõigepealt kasutama kaitsesektoris ja alles hiljem tsiviilvaldkonnas. Prantsusmaa oli suurepärane näide selle tehnoloogilise hüppe kohta seal töötati välja väga paljud suurepärased tooted ja selle peale peaksime mõtlema ka meie komisjonis ja ootan põnevusega juba järgnevaid arutelusid. sellega on see punkt ammendatud, ütleb härra esimees, härra Dušanovski ütles ka juba, millal on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, seepärast läheme kohe edasi kahekümne neljanda punkti juurde, energiatõhususe direktiivide kaks tuhat neli murd kaheksa ja kaks tuhat kuus murd kolmkümmend kaks kehtetuks tunnustamine. Claude Turmes, palun. Claude, it's your turn. Claude, sinu kord. Thank you, Chairman. aitäh. täna tahtsin teile äh, lihtsalt üldjoontes tutvustada oma seisukohti ja vaadata, milline on teie reaktsioon. ühe asja peame täna veel paika panema, muudatuse, muudatuste esitamise kuupäeva ma saatsin laiali meili, kus ma tegin ettepaneku esialgselt mul oli plaanis kahekümnes oktoober, aga minu raport jäi hiljaks ja nüüd ma pakuksin siis välja kahekümne seitsmenda oktoobri muudatuste esitamiseks. me peame selles osas täna otsuse langetama. nüüd aga sisulise külje juurde. enne kui me ka, enne, natuke aega tagasi arutasime just kahe tuhande viiekümnenda aasta äh, teekaarti ja on täiesti selge, et seadused, mida me praegu arutame, need seadused, mis puudutavad energiatõhusust, on ühelt poolt väga tihedalt seotud kliima- ja energiateemaliste aruteludega ja teisalt ka rahastamisteemaga. rahastamise vallas on loomulikult palju probleeme, arvestades praeguseid raskeid aegu. kõik inimesed, kes kliima teemadega tegelevad, kliimamuutuste stsenaariumeid vaatavad, siis nemad saavad aru, et me ei saavuta mitte midagi, kui me ei sea ambitsioonikamaid eesmärke energiatõhususe vallas. ma leian, et vähemalt ülemaailmsel tasandil viiskümmend protsenti, kui isegi mot-, mitte rohkem ei peaks, säästu ei peaks tulema just nimelt energiatõhususe parandamise andmelt. niimoodi me saame hoida temperatuuri tõusu allpool kahte kraadi energiatõhusus on äh, kõigi uurimuste kohaselt ka kõige odavam viis, kuidas kliimamuutustega võitlust äh, saavutada. nii, või nii et, et äh, me peaksime sellele ka niimoodi lähenema. teiseks, tasakaal majanduses. kas me teame, et igal aastal Euroopa majandus kaotab nelisada miljardit äh, või rohkemgi vara, mis lihtsalt äh, läheb naftat tootvatele riikidele ja gaasi tootvatele riikidele. see nelisada miljardit, mis meie majandusest välja läheb, on äh, tänane summa. aga siin on kaks muud tegurit ka mängus. nafta ja gaasivarud vähenevad ning väga paljud uurimused viitavad sellele, et kuna hiinlased, Hiina, India ja Brasiilia majandus on praegu buusi, buumis, siis ähm, maailma nafta ja gaasi hinnad võivad veelgi tõusta tänasega võrreldes. minu ettepanek on äh, teha kärpeid, äh, vähendada meie energiavõlga ma ei taha, et meie majandus kaast-, kaotab igal aastal nelisada miljardit ja tulevikus võib-olla veelgi rohkem. see õigusakt äh, äh, näeb ette äh, ligemale viiekümne miljardi eurost kärbet ja see tähendab ka seda, et me saame juurde viiskümmend miljonit, selle, miljardit selleks, et investeerida VKE-desse, ehitussektorisse et aidata meie tööstusele energiat äh, tõhusamalt kasutada. siin ongi siis äh, seos tänase majanduskriisiga, tegemist on rahanduskriisiga, aga see on ka sotsiaalne ja eelarvekriis. veel üks äh, energiatõhususega seonduv asi puudutab kulude kontrollimist kui kaks, meil tuleb järgmise viieteistkümne, kahekümne aasta jooksul asendada kaks kolmandikku oma energiatootmise võim-, võimalustest. see on äh, aga väga kallis ja mitte keegi ei soovi nii palju raha investeerida. niisiis, need erinevad aspektid on kõik omavahel seotud ja neid probleeme saaks lahendada selle õigusaktiga energia hind äh, pidevalt kasvab ning äh, kui me seame endale kõrgeid sihte, kui me saavutame energiatõhususe ja energiasäästu, siis võiksime säästa peaaegu viiskümmend protsenti oma energiatootmisvõimsusest nüüdsest hetkest siis aastani kaks tuhat kolmkümmend ja sellel oleks loomulikult väga positiivne mõju ja veel üks aspekt. USA-s ei ole energia, elektrienergia turul mitte üksnes konkurss tarbijate vahel, vaid konkur-, konkurents on ka siis äh, nõudluse ja pakkumise poole peal ning äh, see direktiiv peaks siis just mõjutama nõudlust, äh, nii et, et nõudlus vähendaks ka varustust, nii et, et kui, kui me asjad õigesti paika saame, siis äh, tõesti energia tarbimine väheneb ja loomulikult me peame tegelema ka sellise probleemiga nagu energiapuudus. kui ma äh, seda teemat äh, oma kolleegidega Kesk- ja Ida-Euroopas arutasin, siis nad ütlesid, et me elasime kommunistlikes süsteemides, kus energia sisuliselt ei maksnud mitte midagi ja väga paljud meie inimesed elavad hoonetes, mis ei ole hästi soojustatud. kui meil ei ole poliitikat selle probleemi lahendamiseks, siis meil tekib ka väga palju sotsiaalseid äh, probleeme Ida-Euroopas just. Äh, aga konks on selles, et kas me suudame seda kõike rahastada äh, seda me peame omavahel rohkem arutama meil on juba olemas teatud vahendid, aga me peame ka uusi looma. meil on Euroopa Investeerimispank, täna hommikul peaks volinik Haan tegema ettepaneku et, et kakskümmend protsenti ühtekuuluvusfondidest läheb just energiatõhususele ning kuus protsenti siis ähm, nendele regioonidele Euroopas, mis on kõige vähem arenenud niisiis äh, eraldatakse väga palju raha, mida me saaksime hea otstarbe nimel kasutada. selle direktiiviga, äh, läbi selle direktiivi punkti kuus loome ka uue ärimudeli energiaettevõtetele. ma arvan, et me peame äh, pöörama rohkem tähelepanu ka sellele, kuidas need ettevõtted saaksid energiat säästa. lõpetuseks nõukogu seisukoht Äh, ei sisaldanud mitte mingeid eesmärke. meie parlamendis äh, möödunud aasta detsembris ütlesime, et meie sooviksime küll siduvaid eesmärke. nüüd on komisjon välja tulnud siis siduvate meetmetega. aga nõukogus ikkagi valitsuste esindajad ütlevad, et meie ei soovi mitte mingisuguseid siduvaid meetmeid, nii et nad ei taha ei siduvaid eesmärke, ei siduvaid meetmeid ja selline lähenemine ei vii meid mitte kuhugi seetõttu mina leian, et me peaksime alustama siin kahel suunal läbirääkimisi, kõigepealt siduvad eesmärgid ja siduvad meetmed mul oli väga huvitav kohtumine paari valitsuse esindajatega hiljuti ning need inimesed ütlesid mulle, et nad vähemalt hakkavad mõtlema sellele, et, et kui meetmed on liiga karmid, neil, neil on jäänud mulje, et äh, liiga palju sõkutakse se-, sekkutakse sellesse, kuidas äh, nad ise liikmesriigi tasandil energiatõhusust äh, korraldavad. nii et, et ma arvan, et kui me läheneksime asjale niimoodi kahel suunal, siis meil oleks rohkem manöörda-, manööverdamisruumi positiivse lahenduse leidmiseks, aitäh! suur tänu! nüüd on siin terve rida sõnasoovide saajaid, kõigepealt variraportöörid ja kolleeg Piiper, palun. jah, ütlen kohe paar sõna sisu kohta, kuid tahaksin kõigepealt küsida raportööri käest, härra Turmes. tahan raportöörilt küsida analüüs toimub olevat päris korralik ja sellega võib nõus olla, aga millised on teie järeldused sellest? kas teie järelduseks on see, mida te ütlesite kohe alguses, et äh, me kahekümnendal oktoobril arutame teie raportit ja kahekümne seitsmendal äh, oktoobril on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg, kas see oli see, mida te kohe alguses ütlesite? kui kolleegid on nõus, kas me saame selle kohe kas ma saan sellele kohale vastata, ma tahtsin teada, kas ma sain temast õigesti aru, küsib härra Piiper, jah, just nii, ütleb härra Roil. see ei tundu aga olevat kõige tähtsam täna, ütleb härra Roil. aga tegemist oli ettepanekuga, jah. ma tahaksin seda ettepanekut kommenteerida, ütleb härra Piiper, sest ka meie oleme selle, sest ka meie peame selle küsimusega üksikasjalikult tegelema. Claude Turmes, te olete väga loominguline inimene, väga sõbralik ja energiatõhususe valdkonnas olete teinud väga palju häid ettepanekuid. aga mind üllatab see, mida te ütlesite, sest te esitlesite teatud osi oma raportist, osi raportist, mida tegelikult ei ole veel olemas. kas on tõsi, et tegemist on kõigest äh, raporti eelnõuga, aga kas on õige, et õigusteenistus ei ole seda veel üle vaadanud, kas on õige, et see tähendab seda, et ka tõlkega ei ole veel alustatud. küsin, kuidas me saame vastutustundlikult äh, tõesti kahekümne seitsmendal oktoobril sellest küsimusest rääkida ja et te jätate meile ainult nädal aega muudatusettepanekute tegemiseks. minu arvates on see vastutustundetu, sest olukord on praegu järgmine ja ma arvan, et kõik kolleegid arvavad nii, et meid ründavad lobistid ja väga koomilisel kombel on siiamaani olnud tegemist inimestega, kes esindavad turbiine, elektrikontrolle, majade soojustamist ehk et selles valdkonnas tuuakse meile kogu aeg väga selgeid ja täpseid ettepanekuid. aga tahaksin öelda, et mina küll ei taha olla mingite lobistide käepikenduseks, kes võib-olla loodavad, et äh, nende ärišansid suurenevad sellega. mina tahan ja praegu äh, üritan praegu ka teie rohelisele südametunnistusele vajutada, ma tahan, et äh, üürnike kaitsjad, tarbijate kaitsjad äh, räägiksid, mida nemad sellest arvavad. ma tahan, et me saaksime tõesti selge pildi asjadest, et ka äh, oleks esindatud sellised organisatsioonid nagu Kaubandus- ja Tööstuskojad nii et teie raport, mis pole veel valmis, seda te esitlete ja siis tahate, et me seitsme päeva jooksul esitaksime muudatusettepanekuid minu arvates on see täiesti vastutustundetu lähenemine. niimoodi mängime me ennast teatud huvigruppide kätte ja nii need asjad ei käi, sest kõik, mis puudutab energiatõhusust, selles puhul meil on ju tegemist olemas oma strateegiaga, energiatõhusus ei tähenda energia säästmist mina kujutan endale ette, et me võib-olla peaksime üheskoos äh, loomingulisemalt seda asja vaatama ja tegelikult ka energiatõhususe ja energiatooted kui sellised äh, defineerima. nii et see, mida teie meile siin esitasite, me oleme kõigest selle protsessi alguses ja sellepärast äh, tõesti tahtsin kahtluse alla seada selle ajakava, nii need asjad küll käia ei saa kas nüüd on kodukorda puudutav äh, sõnavõtt Claude Turmeselt, jah, siis ta saab kohe sõna. jah, tõesti. muudatusettepanekute tegemise asutus on see, mis äh, on selle läbi vaatanud ja esimene kava on teile ju eile õhtul saadetud jah, eile õhtul äh, saatis selle muudatusettepanekute vastuvõtmise asutus kõigile laiali. jah, selle küsimuse saab äh, lahendada, ütleb härra Roll. mina ei ole veel saanud selle raporti ametlikku versiooni, võib-olla on tegemist mingi veaga. ma ei tea, kas eile õhtul või täna hommikul, pole üldse tähtis, millal see tuli aga nüüd äh, kõigepealt sõnavõtjad siiski. kõigepealt äh, proua Ferreira Madurell ka variraportöörina, kui ma olen õigesti asjadest aru saanud. aitäh. ma pean vabandama Äh, selle eest, et proua Tomsonit ei ole kohal, tema on tegelikult meie variraportöör, aga ta palus, et ma teda asendaksin ja tutvustaksin lühidalt meie seisukohti. omalt poolt tahaksin öelda, et ma tahaksin tänada härra Turmesi teht-, hea töö eest. meie fraktsioon on seisukohal, et energiatõhususe vallas tuleb meil nõukogule saata väga selge sõnum. meil on vaja, et meie ettekujutus energiatõhususe tulevikust Euroopas oleks selge ja julge. see tähendab, et me peame nõudma siduvaid eesmärke. meil on vaja ühtset metoodikat äh, arvutuste tegemiseks, meil peab olema võimalikult suur üksmeel, mis on selle, selle kõige aluseks. me peame ära kasutama energiatõhususe poolt pakutavat potentsiaali iga majandussektor, äh, mida see ettepanek mõjutab, peab tegutsema. energiatõhususe suurendamine ei ole midagi, mida kas võib teha või mitte teha, kas praegu või tulevikus, ei, me peame tegutsema praegu. Äh, me elame maailmas, kus ressursid muutuvad üha äh, kasinamaks, nende hinnad kasvavad, seetõttu me peame langetama, otsustama, me peame selle õigusakti vastu võtma nii kiiresti kui võimalik. naftahinnad on endiselt äh, üsna kõrged, vaatamata sellele, et meil on kriis. Need, kes on energiatõhusamad, on ülemaailmses majanduses praegu võitjad äh, samuti on siin potentsiaal töökohtade loomiseks ning äh, pikemaajaliseks ja ka ülemaailmseks majanduskasvuks niisiis, härra Turmes, meie fraktsioon soovib, et kõik selle protsessi etapid oleksid nii lühikesed kui võimalik. see puudutab muideks ka muudatusettepanekuid. kahekümne seitsmes oktoober on meile vastuvõetav. ma arvan, et meie, meie argumendid on väga selged ma usun, et oleks vastutustundetu seda teemat liiga pikalt venitada. Äh, majandussektorid on meile tänulikud, kui me asjaga ei venita, sest et nemad vajavad õiguskindlust ja nii kiiresti kui võimalik. ma olen täiesti kindel, et härra Turmes raportöörina ning kõik variraportöörid on valmis Äh, tegema äh, tööd selle nimel, et me saavi, saaksime selle asja vastu võtta nii kiiresti kui võimalik. tuletaksin meelde ka seda, et jutt käib ju meie enda äh, julgeolekust, sest et kui me vähendame oma tarbimist, saame vähendada oma sõltuvust kolmandatest riikidest, seega oleme me ei ole nii kaitsetud, kui tarneid peaks piiratama ning veel üks asi jutt käib ka meie äh, ökoloogilise jalajälje vähendamisest. kõik teavad, et ähm, need eesmärgid tulevad pikemas perspektiivis saavutada ja me peame tegema kõik, mis võimalik, et seda ka teha. Äh, proua Tomsoni nimel tahaksin ma ütle, öelda veel, et ta ootab äh, tihedat koostööd härra Turmesega energiatõhususe direktiivi osas ning loodab, et see direktiiv võetakse vastu niipea kui võimalik, aitäh! lihtsalt märkus, mis puudutab kodukorda jällegi. meie kava oli see, et me täna arutame seda raportit selleks, nii need asjad siin täpselt käivad, oleks pidanud meil see raport ka kõikides keeltes olema olemas. kahjuks see nii ei ole. panin selle küsimuse siiski päevakorda, sest ma tahtsin, et me räägiksime sellest selleks, et aega võita. ja seepärast esimene arutelu raporti üle toimub kahekümnendal oktoobril, sest selleks ajaks, ma eeldan vähemalt, on raport ära tõlgitud. loodan, et see tõesti õnnestub ja pärast seda hakkame rääkima järgmistest tähtaegadest ja ma palun, et kõik äh, fraktsioonid mõtleksid selle peale, et selliste küsimuste puhul kõik kolleegid saaksid ka tõesti võimaluse tõsiselt äh, äh, oma panuse anda, mina ise leian, et näiteks paar aastat tagasi kolmanda liberaliseerimispaketi surusime me läbi täiesti ülihelikiirusel, toona olin ma tavaline saadik ja mind ärritas see väga, meil ei olnud mitte mingit võimalust midagi teha. ja toona ütlesin iseendale, et kui minul on kunagi võimalus või kohustus hoolitseda selle eest, et kõik kolleegid, mitte ainult raportöörid, variraportöörid ja esimehed, vaid et kõik saaksid võimaluse anda oma panuse ja kui minul on võimalus seda mõjutada, siis ma kavatsen seda mõjutada. seepärast ütlen, et hoolitsen isiklikult selle eest, et kõik saadikud äh, saavad siin kojas võrdsed kohustused ja õigused, nad saavad võimaluse lugeda neid pabereid, kuulamistel käia ja nii edasi. ja mind tegelikult natukene ärritas see, et esimese tähtaja kohta min-, minu käest mitte midagi ei küsitud, lihtsalt äh, teatati see ka need töökojad, mis toimusid, ka nendest ma ei saanud osa võtta, ma ei saanud nendel ka osaleda, aga ma otsustasin, et ah, olgu, las lähevad need asjad nii. seepärast palun edaspidi mõelge, kui te tähtaegu paika panete, et tähtajad oleksid mõistlikud teiseks, me räägime täna raportist, kuigi raportit veel pole, on kindel, et kahekümnendal oktoobril räägime uuesti, sest siis on raport esitatud ja siis mõtleme edasi, vaatame, kuidas me tähtajad paika paneme. nüüd on palju sõnavõtusoovijaid ja kõigepealt kolleeg Hull. aitäh! kõigepealt äh, tahaksin äh, tulla tagasi äh, energiatõhususe direktiivi lähtekoha juurde. Need on need poliitilised kohustused, mis me võtme, võtsime kahe tuhande seitsmendal aastal ja just nimelt neid kohustusi, seda, kuidas me neid kohustusi täidame, üritabki see energiatõhususe direktiiv äh, äh, kirjeldada kui me räägime säästudest, siis tõesti, need peavad olema säästud, sest äh, sääste on meil vaja selleks, et oma energiatõhusust tagada. Äh, see on osaks äh, sellest paketist, me peame vähendama absoluutses mõttes oma energiatarbimist, me peame seda tegema kliimamuutuste tõttu, aga ka selle kriisi tõttu, kus me praegu oleme meil on vaja parandada oma energiavarustuskindlust ja seda, kuidas me saaksime energiat äh, ökonoomselt kasutada. komisjon selle direktiivi läbi on äh, välja pakkunud terve rea konkreetseid meetmeid. nagu juba mainiti, liikmesriikidel oli teatud kõhklusi, nad on muutnud oma äh, Äh, seisukohti selles osas, mida nad tegelikult komisjonilt ootavad. Äh, minule on äh, jäänud mulje, et komisjon on tulnud välja väga paljude konkreetsete meetmetega, mis eriti hästi ei sobi kokku sellega, mida mõned liikmesriigid juba teevad. mitmed liikmesriigid tahavad, isegi esitavad küsimuse, et kas äh, nende olukord ei ole parem, kui neil oleks liikmesriigi tasandil eesmärgid, sest siis neil oleks paindlikumad võimalused nende eesmärkide saavutamiseks. mina leian, et äh, meil on vaja paindlikkust. mõned riigid on energiatõhususe vallas juba väga palju ära teinud, aga äh, võib-olla mitte just sellisel viisil, nagu komisjon on välja pakkunud kahele konkreetsele valdkonnale tahaksin tähelepanu juhtida. kõigepealt hooned punktis kuus on öeldud et, et kolm protsenti ühiskondlikest hoonetest tuleks iga aasta renoveerida. meil tõesti on probleeme nende olemasolevate hoon-, hoonetega. seda me teadsime juba siis, kui me hoonete direktiiviga tegelesime Äh, ja väga paljud nendest hoonetest, mis meil on olemas täna, on olemas ka aastal kaks tuhat viiskümmend, nii et, et kui me nende hoonetega midagi ette ei võta, siis me tõesti ei suuda hoonete arvelt energiat kokku hoida. seetõttu on minu arvates oluline et liikmesriigid, laseme liikmesriigil välja töötada oma teekaardid aastaks kaks tuhat viiskümmend. teekaardid selle kohta, mida nad hoonetega teevad ja ma arvan, et see kolm protsenti, mis komisjon välja pakkus, on väga, väga tervitatav, sest kuskilt tuleb ju alustada ning avalik sektor tõesti peab midagi ette võtma selleks, et ka muud sektorid saaks järgi jõuda ja võib-olla me ei hakkaks asju nii palju ette kirjutama, nagu komisjon seda praegu on teinud, aga me peaksime siiski avalikust sektorist alustama ja seda sektorit äh, toetama, see on mõte, mida ma toetan. teiseks nüüd energiasäästu kohustus. see on jällegi väga oluline, sest selle läbi on võimalik midagi saavutada, äh, üks koma viis protsenti aastas mõned liikmesriigid on juba võtnud energiasäästukohustusi, mõned mitte aga nendes liikmesriikides, kus see kohustus on, on äh, tõesti see ka tulemusi andnud. nii et, et ma arvan, et äh, parim, mida ma selle direktiiviga teha saame, on õppida nendelt riikidelt, vaadata, millised on need mehhanismid, mis toimivad. seetõttu on väga oluline, et me neid kasutaksime, sest selliseid süsteeme me saame usaldada ja jällegi äh, üksikasjades võiks jätta ruumi paindlikkusele, põhimõtted aga peaksid olema sellised, mis meile tõesti sisendaksid usku, et me saav-, saavutame selle direktiivi eesmärgid ja mis, ja need kohustused, mis me endale kahe tuhande seitsmendal aastal võtsime. nüüd ajakava osas. mina ei saa täpselt aru, kus minu ja härra Piiperi erimeelsused on Äh, kõik need inimesed, kellest tema rääkis, on minuga juba kohtunud, Business Europe'i esindajad ja paljud teised, paljude vabaühenduste esindajad ja see arutelu on juba käinud väga pikka aega. Neid asju on väga palju arutatud, me ei alusta siin nullist ja seetõttu kahekümne seitsmes oktoober tähtajana on mulle igati vastuvõetav. ma arvan, et me oleme selle teemaga juba mõnda aega tegu, tegelenud ning meil on piisavalt aega oma tööd korralikult teha, aitäh! suur tänu, kolleeg Ford! aitäh! kui ma nõustusin variraportööriks hakkama, siis ma arvasin, et see on üks kergemaid, kõigi vähem vastuolulisemaid teemasid, mis lihtsalt aitab saavutada tõhusust, raha säästa, konkurentsi, majanduskasvu suurendada, aidata inimestel oma koduste elektri- ja küttearvete pealt kokku hoida ja, ja mitte midagi ei saa valesti minna aga nüüd on sellest äh, arutelust saanud äh, vägagi vastuoluline ja väga normeeriv ja tõenäoliselt ka väga kulukas äh, liikmesriikide vahelist konflikti, parlamendi ja nõukogu vahelist konflikti põhjustav teema ja mina ei sooviks, et see niimoodi, asjad niimoodi lähevad. energiatõhusus peaks olema ju väga lihtne teema. see, kuidas inimestel ja ettevõtetel aidata raha säästa ajakava osas minul sellega probleeme ei ole, mina saan muudatusettepanekud kahekümne seitsmendaks e-, oktoobriks esitada, esindada, esitada, aga seda sellepärast, et ma olen selle teemaga juba äh, paar kuud tegelenud ja nad on minu emakeeles, inglise keeles. aga kui tõesti me tahame kaasata kõiki riike ja välistada igasugused vastuolud, siis ma arvan, et tuleb tõesti neile anda aega muudatuste läbivaatamiseks samas ma ei, ma leian, et äärmiselt oluline on tõesti soodustada majanduskasvu ning seetõttu ma tahaksin esimest kutsuda üles vaatama, et kas parlament ei saaks seda ajakava kuidagi kiirendada ehm, et me ei saa ju, ei maksa oodata ära täiskogu, enne kui me saame alustada äh, kolmepoolsete kohtumistega nõukogu ja, ja komisjoni ja parlamendi vahel. me peaksime siin äh, vaatama, kas me saame aega võita. et me, me peame hoolitsema, et meil ei tekiks siin ka mingeid seisakuid meie ja, ja keskkonnakomisjoni äh, erimeelsuste tõttu, nii et, et ma olen kuulnud kuulujutte, et võib-olla äh, kolmepoolsed kohtumised sellel teemal algavad alles maikuus ja sinna on ju kohutavalt palju aega, nii et vaadakem kogu ajakava uuesti üles. Need inimesed, keda meie esitavad, esindavad, peavad selle asja hüvesid nägema, seega me peame hoolitsema selle eest, et kui me räägime energiatõhususest, siis me räägime kõigepealt äh, kulude vähendamisest seda erinevad riigid ongi üritanud teha. minu arvates on ka väga oluline, et kui me palume tarbijatelt, et nad maksavad teatud rajatiste eest, olukorra parandamise eest, siis nad peavad nägema ka rahalist tulu, mis sellega kaasneb ning äh, ma, mulle teeb muret see, et, et mõnedes liikmesriikides on lihtsalt energia, elektri, energiaarved inimestel kasvanud, aga mingeid paranemise märke nad pole märganud. nüüd äh, räägiksin ka nendest rahalistest küsimustest, mida raportöör mainis Äh, liikmesriikidele on välja pak-, tuleb välja pakkuda äh, erinevaid valikuid, kuidas nad saaksid aidata inimestel siis äh, neid sääste saavutada, ei maksa hakata siin midagi rangelt ette kirjutama, võib-olla parimate kogemuste jagamine on viis. ja võib-olla võiks vaadata ka natuke vaidlusi, rohkem vaidlusi põhjustamaid punkte, näiteks punkt neli, ühiskondlikud hooned. jah Äh, muide, hoonete energiatõhususe direktiiv oli üks esimesi, millega me tegelesime, kui mina siia parlamenti tulin. Äh, erinevates liikmesriikides on äh, äh Äh, see, kes nendes ühiskondlikes hoonetes on, äh, väga eri, erinev ja seetõttu selle nõude ellurakendamine võib olla väga keerukas. ma olen täiesti kindel, et kõik omavalitsused, kohalikud, regionaalsed soovivad oma äh, arveid vähe, energiaarveid vähendada, aga see, kuidas see asi praegu on sõnastatud, et kui tegemist on näiteks omavalitsusega, kes juba on äh, üheksakümne üheksa protsendi ulatuses oma hoonet tõhusalt muutnud, tuleb endiselt tegeleda selle eh, ühe protsendiga ja ma, ma tean sellist omavalitsust, sellel ei ole mõtet ehm, tuleks eh, hoolitseda selle eest, et eh, me tegutseksime võimalikult tõhusalt kõigis liikmesringides ja nüüd punkt kuus, üks koma viis protsenti säästu isegi nendes riikides, kus selline energiasäästu kohustus on, lihtsalt ei saa äh, seda eesmärki alati saavutada, vaja võib minna teisi meetmeid ning see kohustuste süsteem võib olla ainult osaks, mis aitab seda eesmärki saavutada. mulle valmistab muret ka see, et see asi on jällegi väga normeeriv, et iga aasta tuleb, peab see sääst olema üks koma viis protsenti me oleme ju kogemustest õppinud, et, et selleks, et need kavad käimistuksid, mõnikord on vaja koolitust äh, ja selleks kõigeks läheb aega, nii et, et võib-olla võiks anda riikidele võimaluse see asi järk-järgult kasutusele võtta. jällegi seda tuleb teha siis võimalikult tõhusalt ja ning äh, me peame hoolitsema ka selle eest, et äh, kui me räägime audititest, et me siin ei suurendaks äh, bürokraatiat. võib-olla esimene audit tõesti aitab raha säästa, aga järgnevad auditid kindlasti mitte ja nüüd intelligentsed arvestid me kõik tahaksime Äh, jah, võib-olla alguses need äh, intelleks-, äh, intelligentsed arvestid tõesti aitavad kulusid vähendada, aga pärast peaksime vaatama teisi asju nagu toodete märgistamine energiakulukuse koha pealt. ja nüüd kaastootmine, ma külastasin hiljuti kaastootmisjaama oma valimisringkonnas Äh, ettevõte, mis äh, vajab soojust, leiab, et palju kasulikum on toota elektrit enne, kui toodetakse soojust. Äh, elektrit, elektrienergiat on loomulikult kergem üle kanda kui soojust aga see jällegi, kuidas kõik need mõtted praegu direktiivi eelnõus on sõnastatud komisjoni poolt, on väga normeerivad nii et, et äh, meil on tõesti vaja soodustada äh, elektri ja soojuse koostootmist, kui see aitab säästu saavutada, aga meie lõppeesmärk on siiski äh, CO2 heitmeid vähendada ja raha säästa. ja võib-olla näiteks mõned riigid kasutavad tuuma tu,, tahavad kasutada rohkem tuumaenergiat, et sellist eesmärk, neid eesmärke saavutada, nii et, et me tõesti peaksime vaatama et äh, võib-olla paneksime esikohale siiski soojuseenergia kas-, tootjad ja kasutajad ja mitte elektrienergia. ja kui mina neid läbirääkimisi juhiksin, siis mina äh, sooviksin, et liikmesriikide ja parlamendi vahel valitseks üksmeel ja mitte vastuseis sellepärast et kui me tahame midagi saavutada, meil on vaja üksmeelt parlamendi ja liikmesriikide vahel ning need inimesed, keda meie esindame, tahavad ju tulemusi, aitäh! nii, nüüd on variraportöörid kõik sõna saanud, minu palve teile, äkki järgmised sõnavõtjad võiksid natukene lühemalt teha, sest siis meil võib-olla on võimalus kõigile sõna anda, kõigepealt proua Hiibner, palun! suur tänu, härra esimees, daamid ja härrad. võrrel-, täpselt samamoodi nagu eelmise dokumendiga, mis meil arutelul oli on ka nüüd äh, energiatõhusus ja teatavate direktiivide muutmine meil päevakorras. me rääkisime eelmises päevakorrapunktis seda, et väga raske on meil kinni pidada oma kahe tuhande kahekümnendaks aastaks seatud eesmärgist kahekümne protsendi võrra suurendada energiatõhusust. ma küll ei tahaks öelda, et see on võimatu, kuid ühele tõsiasjale pööraksin siiski tähelepanu. me kõik äh, räägime siin vajadusest rohkem et tööstus peaks rohkem äh, investeerima, kohalikud omavalitsused peaksid energiatõhususele rohkem tähelepanu pöörama, kasutama energiasäästlikke lampe näiteks tänavavalgustuses, äh, äh, räägime elamumajanduses võimalikest säästudest energiatõhususe kontekstis, kodumasinate kontekstis ja nii edasi. mina aga räägiksin rohkem sellest, mida energiatõhusus kõik endaga võib kaasa tuua sotsiaalseid eeliseid, majanduslikke eeliseid. kui me energiatõhusust tahame suurendada, siis on võimalik eh, ju ka meie energiaallikate mitmekesistamine, võib-olla biokütus. me võiksime rääkida ju põllumajanduslike jäätmete ümbertöötamisest, kõikidest nendest võimalustest võiks rohkem rääkida, rääkida loomulikult sellest paralleelselt eh, kodumajapidamistes energiatõhususe suurendamisest, inimestele tuleb selgitada, et lõpuks maksavad nad en-, eh, soojusenergia eest ju vähem, kui nad investeerivad ettevõtete isolatsioon, eh, vabandust, kui nad isoleerivad oma kodud kahjuks äh, praegu siit see element on väljas, äh, tarbija harimine ühesõnaga on väljas. kui me tahame oma ühiskondi harida, mm, siis äh, saavutame me suuri eeliseid, inimesi, inimesed mõistavad, et ühest kohast hoiame kokku, aga võidame mujalt see on oluline energiatõhususeks. loomulikult ka hoonete kujundamine. meie toote loojad peavad mõistma äh, ja hoonete loojad peavad mõistma, et on, tuleb luua äh, selliseid äh, elamuid, mis on soojuskindlad ja härra Randstorf on ka variraportor, enne jäi mul kahe silma vahele. suur tänu, härra esimees, mul on kolm lühikest märkust selle suure ettepaneku kohta. kõigepealt üks meteoroloogiline küsimus energiasääst ei ole sama, mis energiatõhusus. see ei tule siit välja, sellest raportis. mina arvaksin, et me peaksime sellest natukene ettevaatlikumalt rääkima, sellepärast et energiasääst võib asjad hoopis pea peale pöörata, kui sellele õigesti ei läheneta. teiseks need eesmärgid, üks koma viis protsenti kokkuhoidu ja koostootmine kohustusena on tehniliselt täiesti võimatu ja paljude liikmesriikide jaoks oleks see suur probleem. kolmas märkus. see raamistik ei ole absoluutselt sobiv turumajandusmudelitega see ei vasta turumajanduse mudelitele, see raamistik, pigem vist mingisuguse sõjaaegsete jaotussüsteemidele sarnane süsteem. nii et minu küsimus on, et ma istun siin tööstus, et kas ma istun siin tööstus- ja energeetikakomisjonis Euroopa Parlamendis või riigi planeerimisosakonnas? suur tänu, ütleb härra Roil ja annab sõna härra Frankole suur tänu, härra esimees, ma vabandan veel kord, et ma juba enne hakkasin rääkima sellest teemast, aga saan nüüd teha lühidalt ehm, kolleegid kõik teavad, et see on äh, väga hea alus aruteludeks, aga meil on kindlasti vaja rohkem aega selleks, et seda natukene rikastada ja kohandada, seda ütles ka üks variraportööridest äh, Eh, proua Hipner eh, nimelt eh, oluliseks on inimesi veenda, veenda neid liikmesriike, kes ei ole veendunud, neid inimesi, kes ei ole veendunud. mina äh, tahaksin viidata punktile number kümme, mis puudutab soojuse elektrienergia kümne äh, koostootmist, see on natukene liiga detailne, meil on vaja natukene rohkem paindlikkust, liikmesriikidel peab olema võimalus ise valida oma energiasegu äh, see on nende pädevus vastavalt aluslepingu artiklile sada nelikümmend neli ja ei tohiks äh, nõuda koostootmist äh, neilt kohustuslikuna. siin direktiivis on kirjas ka, et uued äh, elektrienergiajaamad Nendel on väga detailsed tehnilised näitajad seatud, aga kuidas on nende arvudeni jõutud kas need on majanduslike või tehniliste andmete alusel ja räägitakse ka suure äh, tulususega jaamadest. mida see tähendab, tuleb mõelda, et äh, sellele, et äh, meie suurtes äh, säästuplaanides ei läheks kaduma äh, mikroettevõtted, mm, need, kes äh, väga väikeses koguses toodavad ise energiat ja väga oluline on äh, kindlasti natukene üldisemalt äh, rääkida ka nendest äh, koostootmisjaamadest, mis toodavad energiat puidu pealt ja rohkem tähelepanu pöörata uutele rahast-, võimalikele rahastamisvahenditele. härra Vidal Kadras, palun. aitäh, härra president. ma tahan kõigepealt äh, tervitada seda kauaoodatud ettepanekut komisjonilt, ma nimelt olen veendunud, et on aeg Euroopa Liidul hakata investeerima energiatõhususse nutikalt meie konkurentsi saavutamiseks sellepärast, et energiatõhusus on meie ainus äh, iseseisev energiaallikas muidugi, mis see konkurentsivõimeline investeering tähendab ja mida see, need tillukesed investeeringud tähendavad, äh, ongi meie komisjoni eesmärgiks välja selgitada. mõned märkused ainult ma teeksin nendes küsimustes, mis mulle muret tekitavad. see, mis mulle meeldib, sellest ei ole mõtet rääkida. kõigepealt äh, ma kõhklen komisjoni meetodis energiatõhususe mõõtmiseks see puudutab just nimelt esmatarbimist ja sõltub sellest, kui me tõesti tahame, et meie ettevõtlus meie majandust toidaks, siis piirangud ilmselt ei ole öö, lahendus pa. palju parem parameeter on öö, energiaintensiivsus ehk teisisõnu, kui palju energiat läheb ühe skp pügala tootmiseks vot niimoodi me peaksime arvutama. niimoodi teevad seda tärkavad majandused, kes äh, väga äh, edukalt on suutnud energiatõhusust mõõta. teine punkt, need kohustuslikud äh, punktid energiaettevõtetele, mis punktis kuus ette kirjutatakse. ausalt öeldes mina ei arva, et lahenduseks on see, kui me nõuame oma ettevõtetel müügimahtude vähendamist. me peaksime pigem toetama võib-olla maksusoodustuslahendusi või, või muid taolisi motiveerivaid meetmeid, mida kahjuks selles ettepanekus üldse ei olegi kirjas meil on vaja ka kuidagi kulude Äh, nii-öelda tagasiteenimise usaldusväärseid võimalusi vaja toetada. peamine punkt aga on lõiked neli ja viis, mis puudutavad siis ühiskondlikke hooneid ja uute hoonete ehitamist, vanade remontimist, see mõte, et ühiskondlikud äh, hooned peaksid olema uue turgu, uue turu motivaatoriks ja mootoriks, on muidugi teretulnud aga minu jaoks on probleem selles, et vähemalt lühipikas, lühikeses perspektiivis meie avaliku sektori asutused, valitsusamet, asutused, kohalikud omavalitsused ja regionaalsed omavalitsused peavad arvestama ennekõike kärpeplaanide piiridega ja, ja selles mõttes tuleks olla natukene realistlik, et kas nendel kohalikel omavalitsustel ikka on piisavalt vahendeid praegu kriisiolukorras selliseid suurinvesteeringuid teha ja paari sõnaga räägiksin ka sellest ettepanekust, et äh, tuleks edendada rohkem äh, elektrienergia ja soojusenergia koostoitmist. mina olen alati kiivalt toetanud äh, koostootmist ja Norbert Klante istub siin minu ees ja võib seda teile kinnitada, sest me oleme härra Klantega esimese koostootmise direktiivi osas tööd teinud koostootmispotentsiaal, ma olen veendunud, äh, ei ole veel täitunud. ja nagu ma ütlesin, ma olen kiivi entusiastlik selle to-, toetaja, aga olge ettevaatlikud. Äh, soojusenergia tootmine ei pea olema ainus öö, äh, otsustav öö, koostootmise toimimiseks, tuleb mõelda ka sellele, kuidas seda siis transporditakse, ühendused võrku, võrkudes ülekoormatus ja nii edasi nii et äh, see ei ole ainus parameeter, et, et koostootmine on võimalik ja et seda tuleks sellepärast teha, me peame natukene laiemalt äh, seda pilti vaatama. ja mõ-, mõ-, mõelgem ka äh, koostootmisele, et koostootmise puhul, et, ähm, et mitte ainult vajadus sooja energia järgi ei ole piisav, vaid ka teised aspektid peavad korras olema ja viimane punkt veel ka selle kalendri kohta. ausalt öeldes sellise tähtsusega direktiiv, selliseid eesmärke seav direktiiv, direktiiv, mis toob meie majandusele kaasa väga tõsiseid tagajärgi, tuleb väga hoolikalt meie komisjonis läbi kaaluda, selleks on vaja piisavalt aega. nii et palun ärgem kiirustagem ülepeakaela, jätkem kõikidele kolleegidele võimalus oma seisukohta avaldada. suur tänu, härra esimees! suur tänu, äh, on protseduuriline küsimus, proua Ford. suur tänu kallid kolleegid äh, ilmselt äh, nägid, et meil siin toimus arutelu nende kalendrite üle üht-, suhteliselt elav. võib-olla oleks ettepanek äh, selline hea, et sellest hetkest, kui tõlked on valmis, oleks saadikutel vähemalt kaks nädalat muudatuse esitamise ettepanekute tähtajaks nagu ma aru saan, need tõlked peaksid olema valmis kõikides keeltes üheksateistkümnendaks oktoobriks. Teie, härra esimees, peate nüüd otsustama, kas see Türgis sinine nädal on ikkagi päris töönädal või ei. aga mina arvan, et ma arvan, et see miinimum kaks nädalat võiks küll olla sobiv. suur tänu selle ettepaneku eest ja proua Merkis! suur tänu, härra esimees, suur tänu raportöörile ja kolleegidele selle suurepärase arutelu eest. mina olen pärit järjest enam euroskeptilisemast riigist. see on muuseas tõsi, kallid kolleegid, ja tõsiselt murettekitav. ja ma tahaksin seega tuua välja selle, et äh, ma toetan raportööri eesmärgi siiski äh, olen nõus nende kolleegidega, kes ütlevad, et me ei peaks olema liiga äh, ettekirjutavad selles osas, kuidas energiapoliitikat ellu viiakse. me peame jätma liikmesriikidele võimaluse ise otsustada. näiteks Hollandis ja teistes riikides on koostootmine juba päris tavaline, nii et jätke liikumisruum liikmesriikidele, sellepärast et äh, olud on liikmesriigiti erinevad. teiseks, alati pööratakse väga palju tähelepanu ühtsele äh, energia tootmisele ja ühtsele tõhususe saavutamisele, kuid pööraksin teie tähelepanu eh, mikrotootmistasandile. see on kõige väiksem tasand, sellepärast et energiasääst ei ole alati eh, kõige selgem just nimelt suurel tasandil, vaid peaksime otsima võimalusi ka väiksel tasandil seda teha. tuleb leida motiveerivaid põhjuseid, miks seda väiksemal tasandil ka teha ja sellepärast mulle tundub, et poliitika praegu sellele liiga palju, eh, piisavalt tähelepanu ei pööra. Öeldi, et ühte eurot, öeldakse, et ühte eurot on võimalik kujuta, kuulutada ainult üks kord ja siis ta on lännu. sellepärast tulebki mõelda sellele, et kas mitte just nimelt seda väiksemat taset soodustada suurte jõujaamade asemel. energiapoliitika on äärmiselt oluline mina olen pärit liikmesriigist, kus enamus inimesi on elamutes rentnikud ja mitte omanikud ja, ja majad on vanad, on, on see väga tõsine. arvestades seda, et nende inimeste majanduslik olukord, kes on rentniku seisuses, ei ole väga head ja seega ma keskenduksingi rohkem jällegi sellele mikrotootmistasandile, mitte ainult energiatõhususe kontekstist, vaid see annaks inimestele ka võimaluse, kes maju rendivad, ise toota oma energia ja ma olen nõus äh, kolleeg Fordi ettepanekuga, et äh, kalendri osas muudatusettepanekute äh, esitamiseks jääks meile pärast tõlgete esitamist kaks nädalat ja see oleks siis kolmandal oktoobril ja nii palju siis sotsialistide nimel. proua Ulfskokk. suur tänu, härra esimees mina arvan, et energiatõhusus ja energiatõhususe direktiiv kujuneb ilmselt üheks kõige olulisemaks kliimapoliitiliseks otsuseks Euroopa Liidu tasandil viimastel aastatel. sellepärast, et see puudutab konkreetselt midagi, mis viib konkreetsete tulemusteni ja nagu teised saadikud on ka öelnud kaasab see eh, inimesed Euroopa Liidus. iga kord, kui inimesed saavad oma eh, kommunaalkulude arve, siis eh, tuleb neil iga kord mingisugune mõte, et kuidas ma võiksin neid kulusid kokku hoida. ja kui midagi on võimalik ära teha Euroopa Liidu süsteemis, siis seda parem ju. ja me peaksime seda tegema viimastel aastatel on palju räägitud sellest, et kui energia tarbimine väheneks Euroopa Liidus ühe protsendi võrra, hoiaksime me kokku kakskümmend miljardit eurot aga sellest piisaks, võib-olla need arvud on vahepeal muutunud energiahindade tõusuga, kuid sellest peaks piisama, et äh, näidata seda, et energiatõhusus räägib tõsisest kokkuhoiust, see on kokkuhoid rahale, inimestele jääb rohkem raha taskutesse ja keskkonnale on see ka kasulik. me peame tagama selle, et äh, me oma töös ikkagi õigele rajale jääme ja siit ma jõuangi sujuvalt selle direktiivi eelnõu juurde. objektiivselt öeldes oleks väga kahetsusväärne, et kui äh, nii tähtis teema kui see viib meid lõpuks nõukoguga veelgi keerulisematesse suhetesse kui praegu. meie seisukohad peavad olema ja eesmärgid peavad olema energiatõususe osas selged äh, ja siduvad kuid kui me laskume liigselt detailidesse, siis pikemas perspektiivis kogu see projekt satub ohtu. ma tean, et Rootsi ja Soome parlamendid on vastu võtnud suure häälte enamusega otsuseid, mis lähevad selle direktiivi sõnadele vastu ja ma tahaksin teada, kas komisjonil on midagi selle kommenteerimiseks öelda minu enda ettepanek ja, ja, ja see tegelikult peegeldab ka seda, mida on öelnud teised, on see, et kui me loome ka väga häid otsuseid, peavad nad siiski mm, hõlmama endas siduvaid eesmärke, aga laskumata liigselt detailidesse, näiteks nagu mingisugused kohustuslikud hoonete renoveerimised, ühiskondlike hoonete puhul, et neid peaks vähemalt kolme protsendi ulatuses igal aastal teatud piirkonnas renoveerima ja nii edasi. selle asemel võiksime me hoopis soodustada seda mõtteviisi, et, et kujundataks välja energia tõhususe kohustussevõtuskeemid paar päeva tagasi oli energiaõhususe alane kuulamine ja need eksperdid, kes sellele osalesid, tundusid täiesti nõustuvat sellega, et taolised energiatõhususe obligatsioonid ja skeemid võiksid olla päris kasulikud ja, ja sellega luuakse äh, palju rohelisi töökohti see kõik võib väga positiivselt mõjuda ka sellele <laughs> energiatõhususe direktiivile. see oleks siis selline üldine kohustus, aga ei oleks niivõrd ettekirjutav, normatiivne ja detailne. suur tänu, härra Turmessele, te olete ära teinud suurepärase töö, te olete meisse kõigisse väga avatult suhtunud me oleme tundnud, et meid on kaasatud, kõik need, kes on soovinud sõna sekka öelda, on selle võimaluse ka saanud. paljud sotsiaaldemokraatidest kolleegid on veendunud, et me peame jõudma energiatõhususes liidripositsioonile, sest sellest on kasu rahvale, tööstusele ja sellest on kasu ka kliimapoliitikale. suur tänu! suur tänu, järgmisena soovib kodukorda puudutava küsimuse tõstada härra Tormes, kuna me hakkame koosoleku lõpule jõudma, tahaksin siiski täpselt teada saada, milline on see muudatusettepanekute tegemise tähtaeg. siin tehti kompromissettepanek, mis mulle küll ei meeldi, aga no olgu, ma võin sellega leppida, nii et paneksime nüüd paika, millal on muudatusettepanekute tegemise tähtaeg ja mul oleks väga hea meel äh, kui me selle nüüd ära otsustaksime, et kõik teaksid, milline on asjade seis. järgmine kolleeg Piiper, kes soovib ka kodukorda puudutava küsimuse tõstatada, tahtsin veel öelda, et on veel kolm kolleegi, kes tahavad ka asjast rääkida, aga nad ei saa sõna, lihtsalt, et te teaksite. minu kompromiss, mina saan kompromissettepanekutest äh, teistmoodi aru kui äh, ma aru sain, siis kompromissettepanek oli see, et kui tõlked on tulnud, siis kaks nädalat äh, saame aega, et muudatusettepanekuid teha, nüüd tundub, et meil on mitu kompromissi, nii et jõudkem kokkuleppele. tundub, et nüüd on erinevaid tõlgendusi, ütleb härra Roll, mitte keegi ei saa päris täpselt aru, kolleeg Ford tegi ettepaneku, et kaks nädalat pärast seda, kui tõlge on tulnud, me ei tea päris täpselt, millal see tõlge tuleb, kuid me eeldame, et see tuleb umbes üheksateistkümnendal ja palun? ma ei saanud sinust aru, Turmes, Turmes, palun räägi, mikrofon on täiesti selge, et üheksateistkümnendal oktoobril on tõlge olemas. mina seda ei teadnud, jah, kui üheksateist pluss kaks nädalat on kolmas november, siis võib-olla ka neljas november, ma arvan, et me peaksime mingeid jõumänge mängima muudatusettepanekute tegemise tähtajaga. pangem lihtsalt paika ja see on neljas november lihtsalt, et ühte asja öelda. Claude, äh, muide, jõumängu tähtaegadega alustasid sina ja mina, minuga sa kokku ei leppinud muudatusettepanekute tegemise tähtaega. töökoja, töökodade tähtajad panid sina paika, sain sellest lihtsalt Äh, juhuslikult teada, siis nädal enne arutust ei, arutlust ei olnud raportit meile veel esitatud, küsitasin sekretäriaadilt, kas me saame seda üldse arutada, kui meil ei ole raportit. ei, seda raportit ju ei ole veel. sellegipoolest jätsin kodukorda arutelu alles, jätkem, jäägem tõsiasjade juurde. ja menetlus on tavaliselt selline mina küll siin midagi tagant ei tõuganud tavaliselt on nii, et kõik kolleegid saavad äh, tõlke ja pärast seda hakatakse arutama. see tähendab seda ja siis on, nüüd on sul õigus, et kui üheksateistkümnendaks on tõlked tulnud, me eeldame seda, me ei tea, aga suure tõenäosusega nad tulevad, et kahekümnendal oktoobril on kõik saanud aru, raporti oma emakeeles ja kahekümnendal on meil võimalik selle raporti üle arutada ja siis otsustame ja siis on õigus, kas me ütleme, et üks nädal, kaks nädalat, kolm nädalat, palju nädalaid on vaja inimestel vaja selleks, et muudatusettepanekuid teha. ja tundub, et me oleme selles küsimuses erineval arvamusel jah, see on ka täiesti äh, lubatud, mõned ütlevad, et meil ei ole vaja aega, teised ütlevad, et neil on vaja rohkem aega, nii et äh, siin on väga palju erinevaid nägemusi ja me peame nüüd kuidagi need ühise katuse alla tooma. ja selleks on erinevaid võimalusi, et me jõuame kokkuleppele, see on kompromiss või me hääletame, siis me ei lepi kokku kompromissis. aga sa tahtsid veel sõna saada kodukorra kohta, palun? ma ei tea, kes veel tahtis kodukorrata kommenteerida, proua Hool kõigepealt suur tänu, härra esimees, ma olen äh, väga tänulik äh, kolleegide äh, soovi eest sellele asjale konstruktiivselt läheneda, sellest konstruktiivselt rääkida ja hea meel, et ka seda lubate ja ma arvan, et me peame jõudma kokkuleppele selles küsimuses muidugi. aga mulle tundub, kui ma nüüd olen ära kuulanud siin kolleegi Vicky Fordi ja Judith Merkise, siis me tegelikult räägime ju kõik ühest ja sellest samast asjast et me nimelt äh, loodame, et tõlked tulevad üheksateist oktoober ja siis antakse meile kaks nädalat ja siis oleks käes kolmas november ja see oleks muudatuse esitamiste tähtaeg. Öelge see lihtsalt välja, härra esimees, sellepärast et me peame kalendrisse saama ühe tähtaja kirja, sellepärast et meil on kõigil väga palju tööd. ja meil kõigil peab olema selgus selle kohta, mis hetkeks need muudatused tuleb esitada sellepärast, et me räägime ju kõik tegelikult praegu ühest ja sellest samast asjast läbisegi. kolmas november, see on siis see tähtaeg, kui on kaks nädalat möödas mu-, tõlgete saabumisest, aitäh! proua Merkis, suur tänu, härra esimees, ma tahan lihtsalt toetust avaldada sellele seisukohale, mingisuguseid eriarvamusi siin ei ole tekkinud, ma toetan proua Fordi ja proua Hooli, et see peaks olema kolmas november ja ühesõnaga me oleme nõus, et see peaks olema kaks nädalat pärast tõlgete saabumist ja loomulikult meie hindame väga kõrgelt igasugust selgust alati ja konkreetset tähtaega. Yes. proua Kularska-Bobinska mulle tundub, et äh, selle teema jaoks on küll Äh, väga kahetsusväärne see, et sisulisest asjast rääkimise asemel räägime me siin mingisugustest kuupäevadest äh, juba tund aega äh, ja tekivad sellised pinged saalis. ma teeksin ettepaneku, et need kõnelejad, kes soovisid sõna saada, räägivad järgmine kord, kui juba käib päris arutelu. keegi ütles siin, et siia ajavahemikku jääb türkissinine nädal ja et kas me istume siin ja töötame muudatusettepanekute äh, kallal või oleme me selle asemel siiski kohtumas oma valijatega, noh, siis on vastus ju selge, valijatega kohtumine on väga oluline osa meie tööst. mina ei ole valmis siin ülepeakaela kiirustama, see on väga oluline pakett, sellel on väga suured finantstagajärjed ja tagajärjed meie kodanikele selleks, et see asi siin veel tundi aega kaasa, aega, aega ei võtaks, tuleksin tagasi selle juurde, et ma soovin, et kõikidel saadikutel oleks võrdsed õigused, kõik muu on mulle ükskõik ja ja need viimastel päevadel tulnud paljud äh, e-kirjad ja arutlused päevakorra üle ei olnud minu arvates üldse mitte naljakad mulle tundub, et nüüd kõik on nõus sellega, et pärast tõlgete saabumist peaks olema kaks nädalat aega me ei teadnud täpselt, kas see päev on üheksateist oktoober, aga lähtume sellest või eeldame, et see on üheksateistkümnes oktoober. ja siis kaks nädalat oleks kolmas või neljas november, eks ju. nüüd proua Kolarska-Bobinska ütles, mida keegi teine ka veel ütles, Vicky Ford nimelt, et äh, see türkiissinine nädal, kas me ei võiks kuidagi seda lahendada ka nii, ma ei tea, kas te olete sellega nõus, aga et me ütleme jah, üheksateist oktoober, kaks nädalat ja siis võtame sealt edasi esmaspäeva ehk et esmaspäeval saavad kõik kolleegid kohal olla ja alla kirjutada, need oleks äh, kaks päeva rohkem, ma ei usu, et see asi kahe päeva pärast läbi kukub, nii et siis kaoks ära see rohel-, türkiissinise nädala argument, äh, ma ei tea, kas see kaks päeva tekitab nii palju probleeme, jah, Claude Turmesele küll, ma ei hakka siin kedagi terroriseerima, ütleb Claude Turmes, aga ma tean, et kui me veelgi kaugemale selle tähtaja äh, lükkame siis enne maikuud me valmis ei saa ja te teate, et see on see asi, mis mind ka segab. nii et otsustame, et kolmas november ja kui teie seda ettepanekut ei tee, siis hääletame jah, ma arvasin, et nii need asjad käivad, vanasti ülikoolis me ka niimoodi tegime revolutsiooni, nüüd kolleeg Piiper, palun. härra Turmes kes võttis endale kolm nädalat, et raportit koostada, miks meil üldse see probleem praegu on, miks me peame siin ülepeakaela kiirustama? Teie olite ju see, teie võtsite endale kolm nädalat rohkem aega ja nüüd te ei ole nõus, et meie saaksime seda raportit rahulikult lugeda ja minu arvates selline käitumine küll ei sobi tahaksin veel lisada, ütleb härra Roil, et meil on kuuskümmend või kaheksakümmend küsimust äh, saadetud komisjonile mõjuhinnangu kohta ja need ei ole veel vastust, neile ei ole veel vastatud, nii et võib-olla peaksime sellega ära ootama. nüüd on veel terve rida sõnavõtusoovijaid, tahaksin teile öelda, et me ei jõua sellega mitte kuhugi, sellepärast kordan veel kord oma ettepanekut, eeldades küll, et te vilistate mu välja kas me võiksime kokku leppida, et pärast seda, kui tõlked on saabunud üheksateistkümnendal oktoobril kaks nädalat ja me võtame veel esmaspäeva selleks, et selle türkiissinise nädala argumendilt äh, jalad alt tõmmata? ehk siis, et kolmes-neljas november ei ole kolleegi kohal ja siis need inimesed saavad lihtsalt esmaspäeval veel alla kirjutada, nii et tegemist on tõesti kahe päevaga, ma arvan, et need asjad lähevad liiga keeruliseks kas keegi on selle, teeme nii, kombin ettevaatlikult, kas keegi on selle vastu, et et esmaspäeval, esimesel esmaspäeval novembrikuul, mis päev see täpselt on, seitsmes november, esmaspäev? seitsmes november kell kaksteist keskpäeval, kui sellest kasu on. kas olete sellega nõus? Claude, palun mina olen selle kuupäevaga nõus ainult sel juhul, kui see tähendab, et me siis hiljemalt jaanuarikuus hääletame, sest ma tahan, et see mäng lõpuks ära lõpeks ja et me ei hakkaks sellega pikemalt venitama. kui te ütlete seitsmes november, siis ütleme, et jah, et hiljemalt jaanuarikuus hääletame. see peaks olema minupoolne kompromiss siis millal me lõpetame arutelud, seda ma ei tea ja ma ei ole küll siin kedagi näinud mängu mängimas, vähemalt mina mitte. muide, ka mul oleks paar mõtet, kuidas seda mängu sütitada, aga ma ei tule nendega välja. eeldame nüüd lihtsalt, et kõik üritavad oma tööd tõsiselt teha, vastutustundlikult teha, et see loomulikult peame võimalikult kiiresti valmis saama sellepärast et me saaksime tulemuste üle järgmise eesistujaga läbi rääkida. sinu jaoks on väga tähtis, et Taani eesistumise ajal see küsimus lõpetatakse, see on ju probleem, eks ju? jah, ma arvan, et mitte keegi pole selle vastu, ma ei näe mitte kedagi, kes oleks selle vastu, mida kiiremini valmis saame, seda parem. ja täna õppisime, et on väga palju erinevaid küsimusi ja põhimõttelisi nagu see küsimus, et mis üldse on energiatõhusus, defineerimise küsimus, võib-olla peame veel paar eksperti kohale kutsuma selleks, et seda arutada. küsin nüüd veel kord, mis me ütlesime, seitsmes november, kaksteist, kell kaksteist keskpäeval, olete nõus? siis suur tänu, siis on sellega see probleem tänaseks lahendatud. meil on veel kaks-kolm minutit äh, koos tõlkega, sellepärast äh, ütlen teile, et Äh, rohkem sõna või ei saa ja siis see COP seitseteist resolutsioon, selle kohta tahtsin veel öelda nii palju, et see on edasi saadetud keskkonnakomisjonile, näen, et mitte keegi pole selle vastu. suur tänu ja vabandan kõikide nende kolleegide ees, kes enam sõna ei saanud, palun sekretäriaat loodab ja ma loodan, et te panete need nimed kirja, et järgmine kord saate esimesena siis sõna. aga te peate ka kohale siis tulema selleks